kallid kolleegid, palun, kas te võiksite lõpetada oma arutelud ja eraviisilised vestlused ja alustame tänase koosolekuga. Je vous propose d'abord euh, d'adopter notre euh, ordre du jour. teen ettepaneku, et kiidame kõigepealt päevakorra heaks. kui kommentaare ei ole, siis nii see on teadaannete kohaselt, nagu ikka, meie koosolekud kantakse üle veebis ja te olete saanud ka Tagari delegatsiooni aruande, kus osalesime esimest korda ülemaailmsel sotsiaalfoorumil. kolmas päevakorrapunkt. olete saanud kätte ka kahekümne neljanda, kahekümne viienda jaanuari, esimese veebruari ja neljateistkümnenda veebruari protokollid kommentaare ma nende kohta saanud ei ole, seega on protokollid ka kinnitatud. neljas päevakorrapunkt. ja nagu kokku lepitud, esmalt leiab meil aset arutelu härra koos Richelliga, kes on tööhõive uus peadirektor ja tegemist on meie partneriga Euroopa Komisjonist härra peadirektor, te astusite ametisse esimesel jaanuaril sellel aastal pärast kümmet aastat, mis te pühendasite arenguküsimustele Euroopa Komisjonis ja ma olen veendunud, et seega on teil väga palju kogemusi mikrokrediidi küsimustes, mida te kindlasti käsitlete ka tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadis. enne seda olite te tööl Hollandis oma koduriigis ning te äh, töötasite erinevates ametites, muuhulgas ka sotsiaalküsimuste äh, peadirektorina. Äh, te teate, kuidas me siin toimime, kõigepealt saate sõna teie, seejärel küsivad liikmed teilt küsimusi. üheks huvitavaks aspektiks siin juures on kindlasti see, et me küll ei taha te kuidagi hakata pinnima, aga me tahame tutvuda teiega, vaadata, kuidas teie kujutate ette peadirektoraadi tööd, võttes siinkohal arvesse ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tööprogrammi. Te kindlasti teate, et koordinaatorid on juba ennetavalt nimetanud äh, ametisse raportöörid ka nende ettepanekute osas, millega komisjon peaks aasta jooksul välja tulema. aga meile pakub igastahes huvi see, kuidas te kavatsete korraldada uute ettepanekute avaldamist ja läbirääkimisi ja koostööd meiega, palun. jah, suur aitäh, lugupeetud esinaine. ja ma tahaksin teid tänada selle eest, et olete kutsunud mind siia tutvustamaks lühidalt oma tööd Äh, mulle tundub, et, et ma pean eriti kiiresti tööle asuma siia peadirektoraati tööle asudes, sellepärast et äh, koormus on väga suur. me peame muidugi tavatööga hakkama tulema, aga lisaks sellele on ka väga palju äh, muid küsimusi. tegemist on esimese Euroopa semestriga ning teisalt jällegi tuleb ette valmistada ka mitmeaane, mitmeaastane finantsraamistik mis puudutab Euroopa semestrit, siis äh, tunneme headmeelt selle üle, et kuulume äh, läbirääkimiste rühma, kes äh, osaleb liikmesriikidega läbirääkimistel, meil on makro Äh, majanduse ja tööhõive äh, direktorid kaasatud. seda selleks, et ei unustataks äh, sotsiaalseid külgi, et ei käsitletaks mitte ainult makromajanduslikke küsimusi ja eelarvekärbeid, vaid et ka sotsiaalne mõõde tuleks mängu. Te teate, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on ära toodud e-, meie eesmärgid ja esmaseks järelduseks siin on see, et kui te vaatate, millega liikmesriigid, mis liikmesriigid on üle võtnud oma esmastesse tööprogrammidesse, siis te näete, et ei õnnestu meil saavutada püstitatud eesmärke sotsiaalvaldkonnas. seitsmekümne viie protsendiline osalus tööturul ning kahekümne miljoni inimese vaesusest välja aitamine aastaks kaks tuhat kakskümmend Äh, aset on leidnud äh, esimene läbirääkimiste äh, voor liikmesriikidega ja aprillis tulevad nad välja siis riiklike kavadega ja seejärel meie omalt poolt peame töötama välja konkreetsed soovitused. kogu selles valdkonnas EBSCO mängib oma rolli Nemad tegelevad samuti nende küsimustega juuni teisel nädalal oma koosolekutel ning E, liikmesriigid vali-, e, valmistavad selle küsimuse ette ka EMKO-s ja Sotsiaalküsimuste komisjonis. E, ametlikult on ainult EMKO kaasatud, aga muidugi nad koordineerivad oma tööd ka Sotsiaalkaitsekomitee, komisjoniga. Äh, me vaatame samuti, kui kaugele me saame minna soovitustest liikmesriikidele, tegemist on esimese korraga meie jaoks ja me peame äh, siin arvestama Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamistikuga, samas me peame jääma realistlikeks ja mõistma, et meie pea, et peamine vastutus on siin ikkagi liikmesriikide kätes, me peame neid julgustama äh, ja tagama selle, et nad kogu oma tegevuse suunavad sinnapoole, kuhu need poliitika peaks minema. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikust, siis juunis avaldas komisjon oma seisukohad, avaldab oma seisukohad juunis ning see saab kindlasti olema äärmiselt huvitav. me loodame, et ka teie komisjon pöörab suurt tähelepanu sellele, millega me välja tuleme praegu on ettevalmistustööd käimas, me endiselt äh, püstitame põhimõttelisi küsimusi endile, näiteks nagu äh, kas me peaksime püstitama äh, eesmärke Euroopa Sotsiaalfondi kasutamiseks või peaksime lihtsalt vaatama, ootama, milliste programmidega riigid ning regioonid välja tulevad. endiselt ei ole äh, välja selgunud selgeid poliitilisi eelistusi nende kahe võimaluse osas. me leiame, et see kõik on oluline, sellepärast et aastate jooksul me oleme näinud, et sotsiaalfondi kasutus on neljakümne protsendilt kahekümne kahele ühtekuuluvusfondi osas äh, langenud. osad regioonid äh, on suutnud paremini ära kasutada seda äh, fondi, milles kõik seisneb, me ei tea, aga selline on olnud trend, nii et nüüd me vaatame, kas me jätkame samamoodi või tahame mõjutada kogu protsessi komisjonil on oma selge seisukoht selles osas olemas, me tahaksime püstitada selgeid eesmärke muidugi mõista lisaks sellele on küsimus ka selles, et me anname muidugi raha äh, sotsiaalsfääri jaoks, aga küsimus seisneb selles, kas me peaksime siduma selle eesmärkide saavutamisega strateegias kaks tuhat kakskümmend, meie arvame, et jah. aga liikmesriikidel on siin teatud kahtlusi. selle arutluse tulemus mõjutab muidugi ka sotsiaalfondi äh, Äh, suuruseks, sest et kui viis liikmesriiki juba soovivad teatud piiranguid sisse viia ühenduse tasandil, fondide tasandil, ja kui tõesti nii läheb, siis tuleb vaadata, kui palju neist vahenditest on võimalik ära kasutada sotsiaalfondi raames me tahaksime ka arvestada siin territoriaalsete aspektidega selles, mis me teeme. me ei taha lähtuda mitte ainult temaatilistest sektoriaalsetest küsimustest, vaid me tahame samuti vaadata, kuidas regioonides eesmärgid püstitatakse. ja seega me tahaksime kasutada fonde ühtselt regioonides ühe lepingu alusel Need on kaks sellist spetsiifilist teemat, millega me tahame tegeleda esimese poolaasta jooksul ja me soovime juunis jõuda järeldusteni mõlema osas. lisaks sellele toimub muidugi ka tavaline õigusloomeline töö. kaks äh, teemavaldkonda, millele pööratakse väga palju tähelepanu, on tööaja direktiiv ning äh, lähetatud töötajate direktiiv me oleme kutsunud sotsiaalpartnereid avaldama oma arvamust selle kohta, kas nad on valmis või mitte omavahel arutama tööaja direktiiviga seonduvat ja hiljuti saime me just teavet selle kohta, mida veel ei ole küll kirjalikult üle kinnitatud, et jah, sotsiaalpartnerid tahaksid alustada läbirääkimisi tööaja direktiivi osas. siin on eh, tähtaeg, mille jooksul nad peavad vastama aprilli alguses tuleb neil siis oma selge seisukoht äh, välja käia, aga meil on põhjust uskuda, et nad on valmis läbirääkimiste äh, alustuseks. muidugi kiiresti siin edasi liikuda ei saa, eelarv, äh, vabandust, arvamused on väga erinevad, aga tundub, et nad on valmis siin teatud vastutust kandma. lähedatud vabandust, jah, komisjon peab ootama niikaua, kuni sotsiaalpartnerid äh, välja tulevad mingite ettepanekutega, neil on üheksa kuud, enne kui läbirääkimised algavad. ja kui nad äh, millenigi ei jõua, siis äh, komisjon peab oma algatust üles näitama. lisaks sellele on meil ka lähetatud töötajate direktiiv, mis on väga poliitiline teema ning praegu me plaanime hakata käsitlema seda teisel poolaastal käesoleva aasta jooksul ning komisjoni vastus äh, käsitleb kahte aspekti eelkõige, äh, esmalt direktiivi kohaldamine ja selgitamine ja teine aspekt on pühendatud äh, ühisturu akti raames äh, seonduvaga. ehk siis puudut-, ehk see siis puudutab äh, põhivabadusi ja sotsiaalõigusi. aga enne teist pool aastat äh, me millegagi välja ei tule, arutelud on veel käimas. selle poolaasta lõpuks võib oodata veel direktiivi elektromagneetilise radiatsiooni kohta ning samuti oleme me töötamas välja direktiivi lihase luustikuhäirete kohta. samuti käib töö äh, suitsetamise direktiivi ümber töökohal. aga me veel ei tea, kas kaks tuhat üksteist me jõuame sellega ühele poole. oluline on ka see, et tuleme välja valge raamatuga pensionide kohva kohta me oleme saanud seitseteist tuhat vastukaja konsultatsioonide käigus ja loodetavasti järgmise poolaasta alguses suudame me ka millegi konkreetsega välja tulla. samuti äh, koostatakse dokument demograafia kohta, ka romade kohta tegemist on oli-, oluliste poliitikavaldkondadega, kus arutelud peavad veel jätkuma. nii et põhimõtteliselt see ongi selle aasta programm, teatud küsimused ei ole veel lõplikult paika pandud, aga ähm, mu-, mitmeaastase finantsraamistiku ning äh, Euroopa semestri osas on siis töökava paika pandud. ma loodan, et sissejuhatuseks praegu sellest piisab, suur aitäh! Merci beaucoup pour... Euh, suur aitäh selle tutvustuse eest, härra Serkas. suur tänu. suur tänu ka härra Richellile. küllap teised sotsiaaldemokraatidest kolleegid juba selgitavad oma arvamusi ja seisukohti, aga tahaksin meie fraktsiooni nimel teid siin tervitada ja öelda, et teie võite täielikult loota meie abile, rakendades ellu oma tulevasi plaane, mis abistaksid ju neid töötajaid, kes näevad, kuidas nende töösuhted muutuvad järjest keerulisemaks ja kuidas ja ka need inimesed, kes on praegu töötud, olgu need noored või naised. nii et teadke, et meie toetusele võite te loota selles töös institutsioonidega ja komisjoniga meie ühise tuleviku nimel kindlasti peaks teie peadirektoraat ühinema ka äh, selle kolmikuga, kes tegeleb praegu Euroopa poolaastaga. siin tuleks arutada küsimust ka EBSCO-ga kriisil on ju ikkagi ka sotsiaalne mõõde, kuigi seal on palju teisi, teisi mõõtmeid, aga need ei ole ainukesed. nii et tuleb anda lootust ikkagi äh, sotsiaalsektori äh, osalistele selles osas, et ka nendel on võimalik äh, midagi siin ära lahendada. ja loomulikult tahan teile ka paar ülesannet anda. Te rääkisite väga täpselt ja selgelt sellest, millist rolli peab mängima teie peadirektoraat, aga siin on üks väga kriitilise tähtsusega aspekt, milles te mingit rolli ei mängi. sisseränne Euroopasse äh, mõjutab oluliselt, oluliselt tööturgu ja kõigepealt peame tegelema just nimelt sisserändajate küsimusega selleks, et ei tekiks siin mingisugust rassismi probleemi, nii et peame nad võtma Euroopa Liitu vastu ja seda ka äh, austades nende inimväärikust. ma näen siin seda ühtset luba ja öö, äh, räägin selles teemas igasuguste erinevate peadirektoraatide ja asutustega, aga tööhõive peadirektoraat selles töös ei osale kindlasti äh, tulevad siin ka järgmised direktiivid, ettevõttesisesed lähetatud töötajad ja nii edasi nii et meie Euroopa Parlamendis ju võitleme selle eest, et meil oleks oma sõna sekka öelda nendes küsimustes ja teie komisjoni raames ärge siis lubage seda, et unustatakse täiesti ära miljonid inimesed, kes on nii oluliseks äh, osaks tööturust. sest et just nimelt tööhõive on korraliku integratsiooni aluseks, aitäh. proua Eh, Figureidas, siis härra Kristjanson. Eh, suur aitäh, lugupeetud eh, esinaine. esmalt kaks aspekti, esimene neist puudutab sotsiaalse mõõtme mõõdet kriisiga seoses ja siin mina räägiksingi pigem sotsiaalsest kriisist millega me silmitsi seisame ja mis on äärmiselt tõsine teatud riikides, nagu ka minu koduriigis, ka Kreekas, Iirimaal. Te teate, et äh, vähendatud on äh, sotsiaaltoetusi, palku, äh, töötusabirahasid, pensione ja kõik see on äh, nii läinud ka minu koduriigis Portugalis. seda selleks, et äh, tagada äh, riikide rahandusliku olukorra jätkusuutlikkus. samas jällegi on see mõjutanud väga tugevalt just vaesemate elanikukonna kihtide olukorda ja loonud suuri, suuremat ebavõrdsust. kus on kogu selles protsessis sotsiaalne mõõde? kus on sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse mõte. siin Euroopa Parlamendis oleme me hääletanud teatud raportite poolt, nagu näiteks raport miinimumsissetuleku kohta Euroopas ja muuhulgas oleme me tungivalt nõudnud komisjonilt ka sellealaseid ettepanekuid. tahaksin meelde tuletada ka kirjalikku avaldust äh, kodutute olukorra kohta. suur osa saadikuid toetas seda ettepanekut ja jällegi siin äh, ma tahaksin rõhutada, et komisjon peaks algatuse tegema. seega on terve rida selliseid valdkondi, mis on eriti tundlikud äh, praegu, mida me teeme neis valdkondades, see ongi minu küsimus. härra Kristjanson, kas on veel kolleege, kes soovivad äh, sõna võtta? proua Jaagonsaari? proua Harkin? proua Deli? ja jah, siin on ka meessoost äh, saadikud proua Perez. okei okay., Äh, sellega on kõnelejate nimekiri suletud, härra Kristjanson. takk, fru Formann, ja takk til generaldirektören. suur aitäh, suur aitäh äh, ka peadirektorile kommentaaride eest, need olid äärmiselt äh, huvitavad ja teemad programmis on ka väga põnevad. tahaksin aga mainida ühte valdkonda, mida ei mainitud, selleks on globaliseerumisfond globaliseerumisfond on üks äh, olulisemaid vahendeid, äh, mis meil on selleks, et abistada neid inimesi, kes on tööturult kõrvale jäänud. kahjuks paljudel juhtudel on tulemused kehvapoolsed, seda seetõttu, et äh, administratiivsed äh, nõuded äh, tingivad selle, et raha saamine võtab aega peaaegu aasta ning teatud liikmesriikides seega on programmeerimisperioodis jäänud ainult aasta veel äh, raha taotlemiseks, sellepärast et on kirjas, et kolm kuud pärast taotluse saatmist algab siis äh, aeg, millest loetakse programmi lõpp, lõppemise tähtaega. seega ma tahaksin pöörduda teie poole ja äh, ütelda seda, et äh, see tähtaeg peaks hakkama jooksma hetkest, kui on teada, et raha saadakse kui see on ära kinnitatud. samuti, kui me vaatame selle fondi äh, töötamise, toimimise selle aasta läbi, siis võib-olla saaks lühendada äh, kõiki neid äh, haldusprotseduure, et see nii palju aega ei võtaks võib-olla oleks võimalik, kui komisjon, parlament ja liikmesriigid kokku tulevad ja hindavad erinevaid projekte teha nii, et liikmesriik saaks mingi tagatise. ja inimesed võiksid alustada juba näiteks erinevate koolitustegevustega, mis on ka väga tähtsad. kuid seda võimalust ei ole, siis võib juhtuda, et osad töötud lihtsalt neile ei jäeta piisavalt aega, et neid vahendeid kasutada efektiivselt. jah, kas te võiksite juba praegu vastata neile esimesele kolmele küsimusele? For... aitäh nende küsimuste eest. mis puudutab sisserändajaid, siis tõesti, erinevad komisjoni üksused kü-, tegelevad selle küsimusega. ja Sotsiaalfondi raames me juba pöörame eh, sisserändajate integreerimisele tähelepanu. tegemist on siis nendega, kellel on õigus jääda meie territooriumile. sellisel juhul nad tõesti kuuluvad eh, Sotsiaalfondi sihtgruppi ja me saame nendega tegeleda ja seda mitmel moel see puudutab äh, nende oskusi, äh, väikeettevõtteid, mikrokrediit, äh, kõik sellised vahendid on meil olemas, millega me saame neid toetada. niikaua, kui sisserändajatel on õigus viibida Euroopa, kui neil ei ole õigust viibida, siis nad langevad teiste vabandust, niikaua kui sisserändajatel on õigus viibida Euroopa Liidu territooriumil, siis ka teised direktoraadid tegelevad nendega. sotsiaalse kriisi kohta, selle kohta, et väga paljud asjad muutuvad, proua Figureido, siis ma arvan, et pärast kriisi me ei lähe tagasi sellesse samasse kohta, kus me enne kriisi olime, asjad on muutunud ja strukturaalselt ja seda mitte ainult kriisi mõjul on olemas sellised äh, tärkavad majandused Aasia riikides, nagu me teame, ning samuti Araabia maailmas on arenguid. ja me ei saa kõrvale heita äh, selliste arengute tagajärgi. üheks oluliseks aspektiks siin on see, et me peame üles näitama paindlikkust nende teemadega seoses me teame, et sellised teemad nagu pensionid vajavad käsitlemist ja samuti pensionile mineku iga. see on miski, äh, mida tahavad arutada ka ametiühingud. Äh, nad ei ütle enam kategooriliselt ei, vaid nad tahavad osaleda aruteludes Euroopa Liidu eelarve on liiga väike selleks, et kompenseerida liikmesriikides äh, välja antavat sotsiaaltoetust. sellised asjad tuleb otsustada ära liikmesriikide tasandil. ja liikmesriikides olukorrad äh, on muidugi väga erinevad äh, seoses sellega, kui palju raha eraldatakse sotsiaaltoetuseks, samuti tingimuste osas on suuri erinevusi ja toetuste äh, kestvus on erinev. Te teate, et meie eesmärgiks ei ole harmoneerimine Euroopas, vaid koordineerimine selles valdkonnas. üritame seda teha, pakkudes omapoolset analüüsi ja andmeid, üritame näidata liikmesriikidele seda, mida teistes liikmesriikides on tehtud, et probleem lahendada. me loodame, et äh, selle tulemusena liikmesriikide vastutavad äh, töötajad äh, astuvad vajalikke samme sellele järgnevalt. me üritame samuti äh, arendada arutelusid selliste teemade osas nagu paindlik turvalisus tegemist on väga moodsa väljendiga praegu, aga sellele tuleb anda oma tähendus mitte ainult raamatutes, vaid ka praktikas siseriiklikul tasandil. jah samuti globaliseerumise fondiga on teatud aspekte leevendatud kriisi puhul. globaliseerimisfond äh, tegeleb eelkõige just globaliseerumisega ning äh, hiljem kasutati seda ka kriisiga toimetulekuks ja seda fondi rahastatakse eelarveväliselt ja iga otsuse puhul on vaja seadusandjate nõusolekut. see on üheks äh, aspektiks, mis mõjutab seda, et otsuste langetamine on väga aeglane. süsteem on äh, ainulaadne ja ma arvan, et kui me tahame jätkata taoliste fondidega ka järgnevate mitmeaastase finantsraamistike raames, siis tuleb leida mingi viis, kuidas neid juhtida, kuidas äh, eh, kiiremini. globaliseerimisfondi kasutuse kohta nii palju, et ette oli nähtud eh, viiesaja miljardi eurone reserv aastaks ja isegi pärast pikka kriisi tegelikult on kasutatud kakssada kakskümmend viis, kakssada viiskümmend miljonit aastas. ja seda alles pärast pikka äh, protseduuri, sellepärast et kui taotlus esitatakse, siis me astume kohe kontakti nendega, kes äh, on taotluse esitanud, me vaatame, kas äh, see taotlus on vastuvõetav, kas ta läheb kokku meie eesmärkidega ja kui jah, siis on vaja ära teha väga palju detailset tööd. seega kogu menetluse algusest kuni lõpuni on vaja väga palju tööd ära teha ning eh, siin me üritamegi asju parandada eelkõige. kuidas tulevikus eh, toimida? iga eh, mitmeaastaste finantsperspektiivide raames tuleb vaadata ka seda, kas tuleb eh, jät-, hoida töös globaliseerumisfond või siis kriisi ohjamisfond. proua Jaagonsaari. ja kiiduks ja proua puhejuht. suur tänu, proua esinaine. pärast seda kriisi kindlasti eh, inimesed mõtlevad, et eh, mis läks valesti ja kuidas oleks võimalik tulevikus asju paremini korraldada. üks arutelu teema liikmesriikides on kindlasti varimajandus ja ma tahaksin teilt äh, küsida, et äh, kuivõrd äh, päevakorras on komisjonis varimajanduse teema ja siis veel üks konkreetne küsimus, et kas teie arvates tuleks ellu viia Euroopa ähm, teatav telje vastutusmudel, mis suhteliselt hästi võitleb varimajanduse vastu. proua Harkini ja proua Tellis siis. suur aitäh ja aitäh ka tänase ettekande eest äh, siin pärastlõunal, ma usun, et minu kommentaarid tegelikult lähevad kokku sellega, mida teised juba ütlesid, äh, aga mina tahan viidata praeguse majanduskriisile. ja ma usun, et meie komisjon, äh, vabandust, et peadirektoraadil on kriisi lahendamisel väga oluline roll mängida, te rääkisite ise ennist sotsiaalfondiga seoses, et äh, ei ole eelistatud just tööhõive eesmärke ja ma kardan, et tuleb nõustuda kodaniku taga ja vaadates Euroopa Liidu poole äh,, neile jääb mulje, et ainus vastus kriisile saab olla majanduslik ning sotsiaalseid küsimusi eriti ei äh, lahendata. tundub, et me tegeleme ainult finantsinstitutsioonidega ja nende rahastamisega ja aga tegelikult me saame läbi VKE-de toetada ka tööhõivet. ma usun, et see komisjon ja kui te vaatate meie arvamusi ja raporteid, ka seda kajastavad, aga meil on vaja rohkem toetust, näiteks te mainisite pensione meil on olemas roheline raamat ja ootame valged raamatud äh, turvaliste ning äh, kestlike pensionite kohta. mina olen Iirimaalt ja ma tean, et komisjon ja IMF ja Iiri Vabariik leppisid kokku vastastikku mõistmise memorandumis. aga selle üheks osaks oli see, et seitsmekümne miljardilist pensionifondi tuleb kasutada pankade Äh, toetamiseks. ma tean, et olukord on tõesti ekstreemne ja vahel tuleb äh, võtta ka ekstreemseid meetmeid. ma ei äh, minimeeri olukorra tõsidust, aga aga ma tean, et see ei ole küll teie vastutusalas, tegemist on üldise kommentaariga selle kohta, kuidas kodanikud praegu näevad Euroopa Liidu tegevust selles valdkonnas tihtilugu see, mida meie komisjon ütleb, ei leia piisavalt kajastamist. nüüd paar konkreetset teemat, globaliseerumisfondi mainiti ja seda, et viivitused on suured, samuti me peame leidma mingi viisi, kuidas see toimiks natukene lihtsamalt ma tean, et liikmesriigid on vahel ise pöördunud äh, komisjoni poole taotlustega, aga vahel ei ole neile see rahaliselt võimalik. ning äh, vahel lihtsalt ei ole äh, piisavalt võimalik kasutada just neil, kel kõige rohkem seda fondi vaja on, selle fondi vahendeid, ometigi peaks see teistmoodi olema. ma soovin väga, et see mehhanism tulevikus töötab paremini, aitäh! aitäh, proua Deli! Merci! aitäh! me rääkisime sotsiaalkriisist, aga siin tuleb vaadata eelkõige seda, kuivõrd suureks on läinud lõhe sotsiaalsete ebavõrdsuste osas, proua Figureido ka rääkis sellest ja tema rääkis eelkõige just sissetulekute erinevust, mida me teeme, seistes silmitsi selle suure raskusega ja teiseks teine küsimus on lihtne, puudutab tööhõivet, me teame, et praegu üha enam äh, on vaeseid töötajaid ja neid on üha rohkem Euroopas. kui me vaatame noori, siis me näeme, et tööpuudus nende seas on kakskümmend protsenti ning äh, ohvriteks äh, esimeste seas on siin lisaks sellele veel naised. kas me nüüd suudame teha strateegilisi otsuseid uute töökohtade osas, mis on rohelised, mida ei delokaliseerita äh,, Eh, mis on väärikad ja mis vastavad teatud miinimumsotsiaalsetele nõuetele. seda esiteks ja teiseks eh, te rääkisite igati õigustatult pensionitest ja valgest eh, raamatust tahaksin häirekella lüüa ja ütelda, et üha enam pensionäre on vaesed, mis me teeme, mis me saame ette võtta? kas äh, komisjon on midagi teinud selles osas äh, võitluses vaesuse vastu? Äh, suur aitäh, ka mina tahaksin mõningaid küsimusi esitada. mis puudutab Euroopa semestrit, siis te ütlesite, et EBSCO-l on siin oma tähtsus soovituste väljatöötamisel riik, liikmesriikidele ja te jätsite mulje, et sotsiaalpartnerite esmane reaktsioon igastahes ametiühingutes algselt oli väga elav, aga nüüd on äh, see entusiasm natuke vähenenud. ma pole veendunud, et äh, saab aga niimoodi tõlgendada sotsiaalpartnerite praegust meelsust. igastahes äh, tekitab mulle muret see, et äh, paralleelselt Euroopa semestriga Europakti raames ignoreeritakse täielikult Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamist. tooksin siin ühe näite. strukturaalreformide raames, millega pidevalt välja tullakse, Äh, muuhulgas vähendatakse palku, pensione suurendatakse, pikendatakse pensionile mineku iga ning äh, kaotatakse ära tähtajatud töölepingud. kui Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgi, eesmärgid on äh, nüüd selleks raamistikuks, millest me peame lähtuma, siis tuleks ka teistmoodi läheneda kulutustele, näiteks kas või hariduses. miks ainsaks erandiks mis võimaldab hinnata seda, kas kulud on tehtud kvaliteetselt ja miks see puudutab ainuüksi eh, pensionide süsteemi teiseks, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi eh, kasutamise osas ei ole veel lõplikult kokku lepitud eh, selles, kas on vaja kindlaks määratud eesmärke või mitte. nagu teiegi olen ka mina kohtunud regioonide esindajatega ja tõesti regioonid väidavad, et vastavalt eh, meie territoriaalsest jaotusest me peame saama teha seda, mida meil vaja. ja kui meil on sellised terri-, territooriume, kus linnapiirkondades on suuri raskusi ja kui me tahame kaks tuhat kakskümmend strateegiat ellu viia, siis me ei saa seda ilmtingimata teha, aga siin Euroopa tasandil me peame ikkagi kooskõlastatult käituma, olgu see siis komisjoni tasandil või Euroopa Parlamendi tasandil. Euroopa Liidu Sotsiaalfond ei ole põhimõtteliselt lihtsalt äh, raha väljajagamise vahend, tegemist on äh, vahendiga, mis võimaldab konkreetset poliitikat ellu viia, milleks on ühtekuuluvuspoliitika ja seda läbi tõukefondide. vastasel juhul äh, tuleks lihtsalt luua siin ühiskassa ja aga see jällegi töötaks vastu kogu Euroopa Liidu dünaamikale Äh, mis on loodud äh, pärast Margaret Thatcherit. mulle valmistab tõelist üllatust see, et taoline küsimus võib üldse tõstatuda. kuidas te üldse plaanite kaks tuhat kakskümmend strateegiat ellu viia, kus on ära toodud väga olulised sotsiaalsed eesmärgid kaks viiest, kui te ei plaanigi ära kasutada neid väheseid vahendeid, mis teil Euroopa tasandil on, nii et see küsimus tõesti tekib ja mis puudutab äh, ühtse lepingu ideed regioonidele, kas te võiksite natukene lähemalt selgitada, millega siin tegemist on, sest äh, jällegi sellega on seotud kaks küsimust. kas tegemist on ühtse lepinguga, mis katab kõiki fonde, muuhulgas ka Sotsiaalfondi ja Federit ning äh, kõik partnerid ütlevad meile, et neil on olnud alati väga raske uute mehhanismidega kohaneda. muidugi ma ei väida, et midagi muud ei tohi, aga kas te olete hinnanud seda, kui palju läheb maksma ja kui palju nõuab regioonidelt uue süsteemiga kohanemine? ja mis puudutab õigusloomelisi ettepanekuid, Äh, töötajate lähetamise küsimuses, siis äh, siin te ütlesite, et äh, kaks aspekti on olulised, üheks neist on see traditsiooniline aspekt, millest Barroso on rääkinud aegade algusest peale ja mis puudutab õigusloome ellurakendamist, aga lisaks sellele rääkisite te ka ühisturu aktist, kas te saaksite sellest natuke rohkem rääkida? suur tänu kuulsin siin ka sõna kurat, ma ei võta seda küll isiklikult, aga mul on kombeks olla aus. ja selles äh, raamistikus ma ei saa päriselt vastata proua Jaakonsaari varimajanduse küsimusele senikaua, kuni ma olen oma ametis olnud, ei ole siiamaani seda mainitud, aga aitäh mainimast ja tegelen sellega siis edaspidi. nii et see on kõige ausam vastus, mis ma teile anda saan. nüüd kodanike äh, nägemusest ja sellest, mis toimub, loomulikult koosolekud kantakse ka internetis üle, nii et sellepärast peame olema ettevaatlikud, aga ütleme nii, et äh, siin äh, meis, siin sellest hoonest väljaspool on täiesti eraldi maailm ja kõike on siiamaani tehtud selle täiesti defineerimata turusurve all. turgu tuleb rahuldada. ja me oleme näinud, et siiamaani on tasakaal või nüüd on tasakaal uuesti taastatud ja et on võimalik edasi liikuda minu arvates äh, suur osa sellest, äh, mida on juba otsustatud ning äh, mida otsustatakse tulevikus liikmesriikides ja mitte liikmesriikide eest, eriti kärbete osas, kindlasti tekitab sotsiaalvaldkonnas üsna palju muret. teisest maailmasõjast saadik kõik see, mida aastakümnete jooksul on saavutatud, on nüüd löögi alla sattunud ja me peame kindlasti nendes küsimustes jääma väga tähelepanelikuks. nagu ma ütlesin, siis maailm on nüüd teistsugune ja pöörduda tagasi kriisieelsesse aega ei ole üldse mingi variant. me ei ela enam samas ajajärgus ja selles osas peame olema me paindlikud ja innovatiivsed, samas aga säilitama öö, vastuvõetava elatustaseme kõikidele meie ühiskonna liikmetele, ilma kedagi sealt välja arvamata, nii et see on loomulikult äh, täiesti selge. kindlasti peame selles osas veel kõvasti tööd tegema ja selles tava dialoogis on mõningad partnerid äh, siiamaani hoidnud kuidagi meist kõrvale ja nüüd me näeme, et ka nemad on hakanud arutelus osalema. Nad on valmis meiega rääkima. Nende teadlikkus on tõusnud ja ei ole mingit põhjust arvata, et et kiiresti jõuame ühisele seisukohale, ei, seda kindlasti mitte aga seda tüüpi arutelusid on meil kindlasti tarvis. kui me töötame välja oma poliitikat ja sealhulgas ka sotsiaalfondi poliitikas ning rakendusfaasis, e, üritame ikka pöörata tähelepanu neile, kes on ühiskonna äärealadel. see kehtib näiteks noorte inimeste kohta, ka eakate inimeste kohta ja tore on muidugi jõuda järeldusele, et äh, inimesed peavad kauem tööl käima, aga millistes tingimustes nad seda peavad tegema? selle, selle kõige üle mõtlemegi järele ka Sotsiaalfondi raames. ja loomulikult teeme me seda koostöös liikmesriikidega, me ei saa Euroopa Liiduna luua töökohti, me saame soovitada, saame analüüsida äh, statistilisi andmeid äh,, koguda, samuti eksperimenteerida, tegeleda sotsiaalse innovatsiooniga, aga liikmesriigid peavad sellest kõigest tegema oma järeldused ja öö, omaenda poliitikat äh, ellu rakendama. tundub, et ma väljendasin ennast veidi segaselt, äh, proua esimees, kui öö, äh, Teile jäi mulje, et sotsiaalpartnerid on juba kaasatud Euroopa poolaasta öö, Äh, projekti, ei, ma rääkisin tegelikult tööaja direktiivist. meil ei ole mingeid, äh, mingit infot ka selle kohta, et nad ei oleks huvitatud Euroopa poolaastast, aga nad nii-öelda keerlevad veidi seal meie ümber. ja äh, toimuvad koosolekud ka EMCO raames ning edasi ka EBSCO raames ja ilmtingimata seal ei räägita just Euroopa poolaastast. tõepoolest, kõik on omavahel seotud, see on seotud ka makromajandusteemade dialoogiga, see on seotud ka mitmeaastase finantsraamistikuga, aga ei ole ette nähtud ühtegi spetsiaalset koosolekut Euroopa poolaasta teemadel sotsiaalpartneritega. ma ei tahaks ennast korrata aga ma mõistan, et sotsiaalvaldkonnas on siin äh, teatud muresid, te rääkisite sellest, et peab vaatama ka investeeringuid haridussüsteemi. paljudes liikmesriikides on aga juba olemas poliitikad, mis näitab, et tahetakse investeerida rohkem haridusse. meie tahame investeerida koolitusse, äh, kutseharidusse ja seda kõike väga paindlikud, nii et äh, see oleks ka kõigile ligipääsetav, ka neile, kellel ei ole mingisugust kutseharidust, kuid ka inimestele, kes tahavad ümber õppida. teeme seda ka globaliseerumisega kohanemise fondi raames Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on selle kohta ka olemas ju omaette eesmärgid, aga nagu öeldud, on meie eelarve piiratud. ja me saame vaid äh, abistada liikmesriike nende endi jõupingutustes, sest et haridusvaldkonnas peavad liikmesriigid ise endale eesmärgid äh, seadma. Teid üllatas väga see, et äh, me üldse arutame seda, kas sotsiaalfondi jaoks peavad olema konkreetsed eesmärgid või mitte, aga vaadake, milline on tegelikkus kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kehtivas finantsperspektiivides ei olnud mingisuguseid konkreetseid eesmärke äh, sotsiaalfondi osas ka mitte. nii et nüüd on meil võimalik öelda, et kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist umbes kakskümmend kaks protsenti kõikidest äh, ühtekuuluvusfondidest äh, läks äh, sotsiaalvaldkonda, aga see oli läbirääkimiste tulemus liikmesriikidega nüüd, kuna meil on selged eesmärgid, siis kaks, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, kas me ei peaks oma eesmärke tihedamalt sida, siduma oma rahaliste vahenditega. jällegi, seda tuleb arutada ka liikmesriikidega ja te kirjeldasite kogemusi, mis teil endil oli teatud piirkondades, et regioonid ise ütlevad, et andke meile see raha, meie teame kõige paremini. aga volinik Andori seisukohad on selged, nema, tema sooviks, et sotsiaalvaldkonnas oleks vastavalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale ka selge seos eelarvega. loomulikult see on alles esialgne arutelu ja see kestab veel kauem ja loodan ka teie mängite oma komisjonina selles väga olulist rolli nüüd äh, lähedatud töötajate direktiiv, küsisite et mis äh, saab selles kontekstis ühisturuaktist? valin oma sõnu väga ettevaatlikult, midagi kindlasti hakkab juhtuma ühisturuaktiga, aga ma äh, üritaksin siin ette ära arvata poliitilisi otsuseid, kui ma midagi täpsemat ütleksin. nii et äh, määruses juba tuleb seda täpsustada. seda tuleb otsustada poliitikute tasandil kuigi minu ametikoht on väga põnev, siis paraku selliseid asju mul ette ära arvata ei ole võimalik. suur aitäh ja ma loodan, et komisjoniga teeme ka tulevikus väga head koostööd edasi. suur aitäh, lugupeetud härra peadirektor, siia jõudis kohale ka meie Sotsiaalfondi teemade raportöör, kes aga ei kuulnud teie ettekannet, kuid, kui te lubate, härra peadirektor, siis annaksin talle siiski sõna. Madame Moran, palun vabandan, et siia hilinesin, olin läbirääkimisi pidamas ja ma loodan, et te seda mõistate. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles meie komisjoni esinaine, et on vaja äh, tõelist Euroopa Liidu poliitikat Euroopa Sotsiaalfondi jaoks ja et Euroopa Sotsiaalfond ei tegeleks mingisuguse regionaalse poliitikaga, kus Euroopa Liidu tasand kaoks täielikult. nii et see on meile väga oluline ja järgime kindlasti seda olukorda ka väga tähelepanelikult, loomulikult on vaja fondi ka kohandada teatud kohalikele oludele Te ütlesite et, et kakskümmend kaks protsenti ühtekuuluvusfondide vahenditest äh, kasutatakse ära just nimelt sotsiaalfond, sotsiaalvaldkonnas. aga tegelikult vajadused on oluliselt suuremad, eriti praeguses kriisiolukorras. tahaksin teada, mida on komisjon ette näinud äh, selleks, et tagajärgedega hakkama saada, ei piisa sellest, et äh, Äh, investeeritakse sotsiaalvaldkonda ja äh, meie erinevatesse piirkondadesse, on vaja ikkagi tagada see, et tõesti nendest rahalistest vahenditest saaksid kasu meie äh, kodanikud, kes seda kõige rohkem vajavad. nii et kui meil on sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika juba siin kõrgemal tasemel olemas, siis ikkagi koha peal peab äh, jär-, jälgima seda, et äh, nende vahendite kasutamisel on olnud inimeste elule ka tõeline mõju. nii et kuidas te seda mõju hindate, tegemist ei ole mitte vormilise kontrolliga, vaid äh, kontrolliga selle üle, milline on olnud nende vahendite kasutamise mõju, sest et see mõju on ju meie poliitika ainus eesmärk. Thank you very much um,. On the suur aitäh! kõigepealt äh, konkreetsetest äh, sotsiaalvaldkonna eesmärkidest. ma arvan, et me oleme nüüd esimest korda sellises olukorras, kus me saame sotsiaalfondi äh, kulutused, kui seda poliitiliselt nii otsustatakse, et saame need siduda konkreetselt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega nii on meil võimalik liikmesriikidele anda teatud äh, tegevuste erinevad kategooriad, kus nad saavad siis valida, äh, mis kõige vajalikum on, aga et nad võivad kindlad olla, et äh, igal juhul see jääb sotsiaalfondi alla ja nüüd kasutatud raha mõjust, meil on tohutu kuhi aruandeid, aga paraku ei tehta neist mingisuguseid üldistavaid järeldusi ja üldistada on ka raske, sest et erinevad piirkonnad on ju väga erinevad. loomulikult peaksime paremini analüüsima seda, kuidas minevikus raha on kasutatud. me võiksime teile iga hetk saata siin sadu lehekülge aruandeid, kus on kokkuvõttes äh, näha igasugused täiesti erapooletud tulemused, aga teie tahate näha, kuidas konkreetselt on see mõjutanud inimesi erinevates Euroopa Liidu piirkondades ja seda me üritamegi praegu teha. see ei ole kindlasti lihtne töö, sest et aruanded jõuavad meieni väga erinevas formaadis ja me peame olema kindlad, et see, mida me lõpuks avaldame, on ka nii-öelda tõ-, teaduslikult vettpidav nii et mõjuhinnang äh, äh, mineviku fondi töö, toimimise kohta seda tehakse, see töö on alles käimas ja seda arvan, et ei saa lugeda enne juunikuud. nüüd panin tähele, et äh, ma ei vastanud ühe, ühele proua esinese küsimusele tulevik hakkab olema selline, et äh, ühe ja sama läbirääkimiste protsessi raames kaasatakse kõik erinevad fondid, äh, on võimalik läheneda kas äh, terri-, konkreetsest piirkonnast lähtuvalt või temaatiliselt ja siis määratakse juba kindlaks need algatused, mida rahastama hakatakse. kui me nüüd otsustame näiteks anda rahalist abi kutseharidusele, aga selleks on vaja äh, näiteks äh, koolimaja, aga sotsiaalfondi ei saa kasutada infrastruktuuri ehitamiseks. siis peab minema ka teise fondi, kust seda raha saab võtta, nii et see on üsna keeruline. kui meil on üks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, siis edasi Euroopa poolaasta jooksul arutame juba liikmesriikide siseseid äh, kavu, Äh, arutame ka äh, rakendamisküsimusi, kus identifitseerime ühe, ka neid ähm, kon-, identifitseerime need konkreetsed ellu rakendatavad äh, tegevused. suur tänu, härra peadirektor kindlasti on meil tulevikus ka võimalusi veel sellest rääkida, aga kindlasti oli komisjoni liikmete jaoks väga oluline see esimene ametlik kontakt teiega ja loo-, ja soovime teile kõike paremat oma peadirektoraadi eesotsas. nagu te teate, on teie peadirektoraat meie jaoks väga suure tähtsusega ähm, edasi lähme viienda päevakorrapunkti juurde ja kõigepealt annaksin sõna meie raportöörile härra Martin Kastlerile selleks, et ta tutvustaks oma raportit, mis räägib Euroopa aktiivsena vananemise aastast, mis peaks leidma aset siis aastal kaks tuhat kaksteist. me peame rääkima siin kahekümne viiest äh, kompromissmuudatusettepanekust, äh, mis võtavad kokku seitsekümmend üheksa muudatusettepanekut, meil on siin ka äh, väiksed eelarvelised probleemid, sest et tegemist on siin sellise Euroopa aastaga, milleks aga raha ei ole, kui nii võib väljenduda. palun, raportöör. suur tänu, esinaine. Te ühte väga olulist punkti juba mainisite, mis on otsustava tähtsusega. see on eelarve ja küsimus on selles, et kui meil saab olema Euroopa aasta kaks tuhat kaksteist, aga raha ei ole, siis eelarve teema muutub tõesti väga keeruliseks ja minu kogemuste kohaselt on siin tegemist teise korraga Euroopa Liidu ajaloos, kui selline olukord on ja me peame Euroopa Parlamendina sellele loomulikult äh, tähelepanu juhtima. ma tänan kõikide fraktsioonide variraportööre, me oleme teinud väga head koostööd ja seetõttu oleme ka suure hulga muudatusettepanekuid äh, suutnud äh, muuta teie poolt mainitud äh, kompromissideks. kompromissid on täiesti mõttekad, need on teile laiali jagatud ja tahaksin tähelepanu juhtida punktidele, mis on minu kui raportööri jaoks väga olulised. esimene valdkond on loomulikult selge. komisjoni ettepanekul oli oma taust ja oma eesmärk, aktiivsena vananemine, äh, tööturupoliitikast lähtuvalt, ka meie parlamendiliikmetena laiendasime seda teemat juba pärast esimest arutelu ja tõime selle nüüd ka siia teksti sisse, me ei saa seoses aktiivse vananemisega rääkida ainult äh, tööturupoliitikast, vaid me peame rääkima ka põlvkondade vahelisest solidaarsusest ja aktiivsena vananemise kultuurist. nii et äh, me peame rääkima enamast kui jutumärkides ainult tööhõivepoliitikast, me peame rääkima elujõulisusest, väärikusest ja põlvkondadevahelisest solidaarsusest. jätkusuutlik äh, põlvkondade vaheline solidaarsus ja jätkusuutlik aktiivsena vananemise kultuur on selles osas, milles me jõudsime kokkuleppele. ja siinkohal tänan eriti variraportööre. aktiivsena vananemise kultuur, mentaliteet ja põlvkondadevaheline solidaarsus, selline peaks olema siis pealkiri, kui me homme hääletame Euroopa aktiivsena vananemise aasta ja solidaarsus põlvkondade vahel ja alapealkiri oli see elujõulisuse ja väärikuse säilitamine. elujõulisus peegeldab meie elukvaliteeti ükskõik mis vanuses, põlvkondadevaheline solidaarsus kaasab kõiki, keda puudutab aktiivsem vananemine niimoodi, et kaasatud oleks mitte ainult vanem põlvkond, vaid ka noorem põlvkond. teine väga oluline valdkond on eelarve. selge on see, et on vaja rahalisi vahendeid, et esitleda seda Euroopa aastat, muidu inimesed seda ei teadvustagi me oleme kompromissis paika pannud oma ühisseisukoha ja ka siin tänan ma kõiki fraktsioone. see oli üks keerulisemaid punkte, et kui palju raha meil läheks äh, vaja. me pakkusime välja kontrollitud kindla eelarve kuus miljonit eurot tänan siinkohal kolleeg äh, Lamassuuri kirja, mida on siin ka laiali jagatud. kolleeg Lamassuur on välja pakkunud siin omad ettepanekud äh, eelarvekomisjonist äh, aastaks kaks tuhat kaksteist. lisa neli miljonit eurot peaksid muutma selle aasta nähtavamaks me oleksime loomulikult äh, soovinud äh, saada enamat, aga ühtekokku siis äh, kuus miljonit eurot kindlas rahalises raamistikus. läbirääkimistel komisjoni ja nõukoguga me tegime kindlaks, et ei ole tegemist kaasrahastamisega, vaid niimoodi, et kaks miljonit sel aastal ja neli miljonit järgmisel aastal kokkuvõttes selline on meie kompromiss. ma loodan, et enamik kolleege saavad seda toetada. loodan, et äh, homme saab hääletus olema kiire. me soovime, et Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta algaks hästi, et oleks hästi ette valmistatud ükskõik, kas me saavutame esimese lugemise kokkuleppe või mitte, eks me siis näeme seda homme pärast äh, hääletust äh, komisjonis, kui meil algavad läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga. võib-olla on mõningad läbirääkimised veel vajalikud, aga ma usun, et äh, meie komisjon peaks fraktsioonide üleselt siinkohal suuna paika panema, seda me võime homme teha ja tänan veel kord hea koostöö eest ja jään ootama elavat arutelu. Madame Rovana Plom, puis Monsieur Thomas Mann. proua Rovana Plom, palun. suur tänu. tahaksin võtta sõna kolleegi Corina Kretsu nimel, kes on variraportöör ja kes paraku täna siin kohal viibida ei saa proua variraportöör soovib õnnitleda härra Kastlerit äh, raporti eest ja samuti tema otsuse kindluse äh, puhul, sellepärast et ta on väga jõud-, jõuliselt nõudnud eraldi eelarverida aktiivsena vananemise aasta tarvis. nii et kokku siis nüüd äh, kuus miljonit eurot. proua variraportor on ka väga rahul sellega, et on jõutud kompromissini väga olulistes punktides ning tema arvates on hea, et nõutakse seda, et kasutataks paremini ära ka eakate töötajate kogemusi. hetkel neid kogemusi piisavalt ära ei kasutata diskrimineerimise tõttu ja loomulikult sellise diskrimineerimise tõttu tuleks tõhusamalt võidelda on tarvis konkreetseid meetmeid, mis tagaksid põlvkondadevahelise solidaarsuse ning teiselt poolt äh, sotsiaalkindlustussüsteemide reformi. samas hindab variraportöör ka seda, et härra Kastler raportöörina on rõhutanud äh, paari olulist alustala, millel põhineb Euroopa Liidu põhine nägemus, siin me räägime väärikast vananemisest. ta toetab ka seda, et me ei tohiks unustada seda, kuidas eakad inimesed on panustanud meie ühiskonna ülesehitamisse ja seda, see peaks äh, kajastuma ka pensionisüsteemides, mitte vastupidiselt sellele, mis juhtub osades liikmesriikides, muuhulgas ka äh, Rumeenias, sest et näiteks kui inimesed äh, lähevad pensionile, siis võib juhtuda, et äh, neile ei maksta kinni enam ravimeid, isegi mitte osaliselt. arvestades hetkelist majanduskriisi ja eelarvekärpeid, siis tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka haavatavamatele rahvastikukategooriatele, näiteks naistele. ja kokkuvõttes tuleks rõhutada seda, et sotsiaalkaitse ei ole vajalik mitte ainult eakatele inimestele, vaid et tegemist on tõelise kohustusega ja et see näitab, kui arenenud on meie tsivilisatsioon. seda näitab see, kui väga austatakse neid inimesi, kes on pühendanud terve oma elu tööle. suur aitäh, nüüd palun härra Toomas Mann ja siis edasi proua Hirš. tänan, proua esinaine ma tahaksin väga tänada Martin Kastlerit äh, selle raporti eest. kui vaadata nüüd äh, sada viitekümmet üheksat muudatusettepanekut, siis need äh, tegelikult liiguvad kõik õiges suunas, need pooldavad kõik seda teemat. väga oluline on, et meie komisjonis on nüüd raport, mis puudutab põlvkondade vahelist solidaarsust komisjon pakkus välja, et äh, kaks tuhat kaksteist peaks olema aktiivse vananemise Euroopa aasta, aga Martinil oli täiesti õigus, et teemat tuleb laiendada. põlvkondadevaheline solidaarsus on keskse tähtsusega teema. kui ma tutvusin raporti sisuga ja tutvustasin seda oma valimisringkonnale Saksamaal, siis äh, sai selgeks, kuivõrd oluline on äh, mõelda teineteisele, mitte niimoodi, et noorteorganisatsioonid tegelevad oma teemadega ja vanemad inimesed äh, omadega. meil peab olema vastastikune suhtlus, et saavutada lõpuks äh, tulemusi, mis viivad äh, solidaarsuseni ja selleni, et oleks võimalik ka tegevusi rahastada. ma usun, et seda on võimalik koos teha, meil on õige lähenemine ja kui kaks tuhat kaksteist aasta saab tõesti sellise pealkirja, siis oleks väga hea. me peame selle ilusa idee, mis meil on, ka tõesti ähm, väljapoole parlamenti viima. peadirektor ähm, juhtis tähelepanu sellele, et äh, me kanname Internetti oma koosolekud ähm, üle ja kõik, kes tahavad äh, kuulata, saavad meid nii-öelda kontrollida, inimesed saavad kontrollida nii parlamenti kui ka komisjoni ja seetõttu on äh, oluline, et me tegeleme nende teemadega, mis tõesti väärivad äh, realiseerimist. ühe teema osas äh, on mul olnud teisi ettepanekuid, aga siin olid kompromissil, et ka näiteks minul oli muudatusettepanek seitsekümmend seitse, meil kaks tuhat kümme oli vaesuse ja tõrjutusevastase võitluse aasta, meil oli seitseteist miljonit eurot, üheksa miljonit läks liikmesriikidele ja kaheksa miljonit Euroopa meetmetele ja liikmesriigid ütlesid, et äh, oma eelarvest nad panevad veel lisaks üheksa miljonit eurot juurde. nõudsime kakskümmend miljonit äh, eurot, äh, sellepärast et ma lähtusin äh, kollektiivlepingute alastest läbirääkimistest, no ja lõpuks me siis saime kuus miljonit eurot või natukene enam, ehk siis kaks miljonit praegu ja neli miljonit hiljem, nüüd kokku kuus miljonit eurot. ja mul on küsimus, et kui fraktsioonid on jõudnud omavahel kompromissile, siis me peaksime ütlema, et me oleks vähemalt kuus miljonit eurot eelarvekomisjoniga läbi rääkides me võib-olla saame veel kasutada mõningaid äh, reforme. ma tean, et äh, raha ei ole määrav, aga kui meil saab olema sellel aastal äh, sellel teemal tõesti hea sisu, aga me ei suuda seda edu, edastada, siis see ei vii ka mitte kuhugi. nii et me võiksime sisse kirjutada selle sõna vähemalt kuus miljonit eurot, nii et äh, siis äh, me jõuame natuke lähemale sellele kahekümnele miljonile, mida ma alguses välja pakkusin, tänan. härra raportöör, annan teile sõna arutelu lõpus, aga enne soovib sõna veel proua Hirš, palun. Thank you, madam chair. I speak on behalf of our elder suur aitäh, räägin härra Kaczini, meie variraportööri nimel täname raportööri selle eest, et ta tegi meiega tihedat koostööd, et et jõuda konsensuseni, meil on kakskümmend seitse muudatusette-, kompromissmuudatusettepanekut ja ALDE toetab neid kõiki. nagu me esialgu ütlesime, siis laiendasime seda mõistet, mida me mõistame aktiivse vananemise all, kaasasime sinna ka eh, erineva ühiskondliku tegevuse, spordi, vabatahtliku tegevuse või muu sellise kindlasti ei tohiks siin vähendada aga ka perekonna rolli ja need inimesed, kes tahavad majanduslikult aktiivsed olla, peaksid seda ka, neile peaks seda ka võimaldama. ühtlasi taha, parandab see kindlasti ka inimeste tervist. seega oleme täiesti nõus kultuurikomisjoni arvamusega aga kuna Euroopa Liidu rahvastik vananeb, siis on meil vaja ka regionaalset ja kohalikku tasemel lähenemist. Äh, sest et just nimelt see tagab, et kõikide eripäradega tegeletakse vastavalt komisjon äh, või kindlasti härra Kasleri ettepanek on ka eelarveliselt väga mõistlik ja oluline on käsitleda ka rahalist aspekti. mõningad Euroopa aastad aastatel oli äh, suurem eelarve, aga arvestades praegusi eelarvemeetmeid, mida kasutab nii komisjon kui ka liikmesriigid, siis see vähendamine on täiesti õigustatud. Äh, meile sobib ka see, et siin on nüüd alapealkiri ja me soovime, et nõukogus tehtaks otsus võimalikult kiiresti selleks, et ettevalmistustööd kahe tuhande kaheteistkümnendaks Euroopa aktiivsena vananemise aastaks saaks alguse võimalikult kiiresti suur aitäh, proua Lambeer, palun! suur tänu! ka mina tahaksin äh, ühineda nendega, kes tänasid raportööri väga hea koostöö eest ühtlasi tahaksin võtta ka üle selle, mida ütles proua Hirš, nimelt et tahame, et küsimus piisavalt kiiresti lahendatakse, et liikmesriikidel oleks võimalikult palju aega, et selleks aastaks ette valmistuda. meie komisjon kurdab ikka ja jälle selle üle, et Euroopa äh, aastate planeerimiseks on väga vähe aega ja see kindlasti ei mõju positiivselt nende kvaliteedile. ühtlasi on seotud see ka raha küsimusega loomulikult on väga oluline, et meie seisukohad oleksid võimalikult selged ja ma olen valmis võtma ka tagasi oma muudatusettepaneku number seitsekümmend viis põhjenduspunkti neliteist A kohta selleks, et me saaksime komisjonina välja saata täiesti konsensusliku seisukoha teiselt poolt olen nõus ka sellega, mida ütles Toomas Mann, nimelt et need äh, osad Euroopa aastad on olnud täiesti kasutud ja ime, et need, neil üldse mingi mõju on olnud. Äh, kuidas rahastada väiksema mastaabilisi projekte, siis seda saaks teha läbi erinevate Euroopa võrgustike, kuid nende eelarvet on samuti praegu oluliselt vähendatud. veel üks aspekt nimelt mitmekesisus, osalejate mitmekesisus, see lähenemine peaks olema võimalikult kaasav, peaksime kaasama mitte ainult erinevate põlvkondade inimesi, vaid ka erinevate ühiskonna osadesse kuuluvaid inimesi. tahaksin tänada härra raportööri kompromissettepanekute eest, mis võtavad arvesse ka meie muudatusettepanekuid, me toetame kõiki kompromissettepan-, muudatusettepanekuid, muudatusettepanekuid regionaalasjade komisjonist tuli mõningaid väga häid äh, ettepanekuid näiteks eri tasandite valitsemise osas. tõesti, see kindlasti on üks ähm, kaasamise võimalikke mehhanisme. toetan väga tugevalt ka seda, mis on ühes kompromissettepaneku sees, nimelt et tuleb äh, nii palju kui võimalik tagada erinevate Euroopa aastate vaheline äh, sünergia minu oma koduriigis võib-olla ei toimu siin midagi eriti täiendavat võrreldes teiste riikidega, aga kui me räägime siin Euroopa vabatahtliku tegevuse aastast, Euroopa vaesuse vastase võitluse aastast, siis kindlasti teeme oma töö ära ka järgmise Euroopa aasta osas ja võiksime seda vaadata ka selles valguses, kuidas see parlament nendele erinevate küsimustele on reageerinud, siin on ka väga olulisi õppetunde. suur aitäh! härra Takula, kultuurikomisjonis, kas te soovite sõna võtta, palun? <clears throat> suur aitäh! nagu öeldud, siis kultuurikomisjoni raportöörina ütleksin äh, paar sõna Martin Kastleri raporti kohta, mis räägib Euroopa aktiivsena vananemise aastast. võib-olla on parem, kui ma räägiksin siiski soome keeles, nii et äh, palun pange kõrvaklapid pähe ja siis ma midagi ka ütlen. nii kui tapohin, hüvin tapohin kuulu ja ja heade tavade juurde kuulub see, et äh, õnnitletakse härra Kastlerit äh, hea raporti puhul ja mina tahaksin tänada teda ka selle eest, et ta võttis äh, piisavalt arvesse kultuurikomisjoni ettepanekuid. inimelu jaoks on väga oluline ka kultuuri kontekst ja me tahaksime tähelepanu juhtida kolmele aspektile. liikumine ja selle mõju inimese heaolule mitte ainult äh, füüsilisele heaolule, vaid ka vaimsele heaolule. väga oluline on ka töö vabatahtlikuna ja elukestev õpe. me oleme arvamusel, et inimene on võimeline õppima erinevaid asju igas vanuses ja kui vaadata noort äh, raportööri, siis äh, ka tema on ära õppinud selle, et äh, vananemine on selline asi, millest saab tõesti teha hea teema-aasta. seoses selle teema-aastana, seoses selle teema-aastaga tuleb meil eurooplastena mõista seda, et äh, Euroopas äh, aktiivsed inimesed on äh, vanused äh, kakskümmend kuni viiskümmend viis. lapsed saadetakse hooldusasutustesse ja vanurid samuti saadetakse hooldusasutustesse ja siis need kahekümne kuni viiekümne viie aastased äh, muudkui töötavad ja nemad on kõige tähtsamad. aga inimelu tähtsus ei seisne tegelikult SKT tõstmises. inimelul on veel tähtsamaid aspekte. inimelu iseenesest on äh, ainulaadne ja kui inimesed on oma elutöö ära teinud ja lähevad äh, pensionile, siis peaks tagama seda, et neid äh, austatakse, et austatakse nende kogemust, nende poolt tehtud tööd. ja oluline on, et eeldused nende füüsiliseks ja vaimseks heaoluks on olemas väga tähtis on see, et inimene tunneks ennast äh, vajalikuna. Te ju kõik teate seda vajaduste püramiidi äh, joonist ja, ja näiteks äh, vajadus olla armastatud, olla kellegi vajalik, on seal väga tähtsal kohal. ma võiksin siin veel lisa ettepanekuid äh, teha. aga kuna kolleeg Kastler juhtis ka tähelepanu sellele, et äh, igasugused lisandused peaksid olema kvalitatiivsed, siis ma jään selle juurde, mis seni on lisatud. mul on äh, hea meel äh, tehtud kompromisside üle, mul on hea meel selle üle, et selline teema-aasta on tulemas ja loodetavasti see kõik ei piirdu ainult teema aastaga, vaid et muutuvad ka inimeste hoiakud, et äh, kujuneb välja parem suhtumine vananemisesse ja vanematesse inimestesse. suur tänu äh, raportöörile ja esinaisele. härra raportöör, kui soovite arutelu lõpetuseks sõna võtta, siis palun. tänan tahaksin omalt poolt teha ainult äh, kaks märkust, kõigepealt suur tänu teile sõbralike sõnade eest, ma hea meelega suunan need teile tagasi. mul oli suur heameel töötada välja seda raportit ja kompromisse. Toomas Mann ja kolleeg äh, Lambert, kui ma õigesti aru sain, võtavad tagasi oma ettepanekud finantsvaldkonnas ja tulevad kaasa kompromissiga, mis näeb ette, et suulise muudatusettepanekuna me toome sisse selle sõna vähemalt kuus miljonit eurot eelarvet. ma veel äh, pean sekretäriaadilt üle küsima, et kes selle suulise muudatusettepaneku siis esitab, kas mina või ühesõnaga, lahendame selle küsimuse hiljem, aga suur tänu ka kultuurikomisjonile, härra Takula nende heade ideede eest. me kindlasti äh, oleme teiega ka edaspidi tihedas kontaktis ja homme hääletusel me siis viime selle oma töö kiiresti lõpule ja jõuame kokkuleppele komisjoni nõukoguga, kui eelarve osas on üksmeel olemas täna. suur aitäh! loomulikult võtame arvesse proua Lamberti öeldud ka hääletusnimekirjades, mis jagatakse laiali täna õhtul, hääletame me homme, sest on üks suurine muudatusettepanek, mis võtab arvesse seda kokkulepet, millele jõuti nüüd täna. nii et homme hääletame teie raportit, härra Kastler, ja vaatame siis, kuidas saame koostööd teha teiste institutsioonidega praeguse hetke ja maikuu täiskogu vahel, selleks et jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel. nüüd jõuame kuuenda päevapunkti juurde Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamist. vaatame läbi kompromissmuudatuse ettepanekud, mis on esitatud härra Nadja Hirši raportis äh, proua raportöör, teil on võimalik tutvustada kolmeteist kompromissmuudatusettepanekut, palun. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt eh, suur tänu ka teiste fraktsioonide variraportööridele. ma usun, et eh, sada kuusteist muudatusettepanekut eh, me viisime hästi kompromissettepanekutesse sisse, mis on teile ka esitatud ja suur tänu teistele komisjonidele, kes on välja toonud väga huvitavaid aspekte. mõned muudatusettepanekud äh, tundusid äh, alguses äh, sellised, mida ei saanud üle võtta ja pärast täpsustuste küsimist jäid ka mõned siiski kompromissidest välja kõikide raportööride jaoks oli väga oluline esile tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja atraktiivsust. siin äh, juhite tähelepanu näiteks sellistele punktidele, et äh, peaks olema võimalik äh, kutsekoolist liikuda kergemini üle ülikooli, kui see soov tekib. minu jaoks oli väga oluline ka täiendõppe küsimus, sellepärast et paljud töövõtjad peavad demograafiliste muutuste tõttu kauem tööturule jääma. sealjuures on tähtis, et töövõtjad kasutaksid täiendõppe ja elukestva õppe võimalusi tuleb tõsta töötajate teadlikkust ja teha paindlikke pakkumisi. kompromissettepanekutes mainisime me täpsemalt ka sihtgruppe, sisserändajad, etnilised vähemused, puuetega inimesed ja samuti kooliealiste lastega perekonnad Need sihtgrupid äh, ei ole loomulikult äh, nii paindlikud kui äh, töövõtjad, kellel ei ole perekonda või kes ei kuulu ühte nendest gruppidest, aga tuleb tõsta kõigi paindlikkust ja võimalusi. väga tähtis on ka, et et äh, tüdrukud ja naised äh, huvituksid rohkem elukutsetest, äh, kus seni domineerivad rohkem mehed. see on ka teema, mis kajastub tugevalt kompromissmuudatusettepanekutes. olulisel kohal oli meie jaoks ka tähelepanu juhtimine Kopenhaageni mehhanismi poolt välja töötatud vahenditele, näiteks äh, Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, äh, nagu kutsehariduse ainepunktide süsteem, koolitusvautšerite süsteem. kui töövõtja on äh, omandanud äh, mingid äh, mitteametlikud või mitteverbaalsed oskused, äh, siis ka neid tuleb tunnustada. üks kesksemaid teemasid oli liikuvus. meil tuleb võimaldada suuremat liikuvust Euroopa kutsehariduse tööturul see on hästi seotud teemaga noorte liikuvus, mis järgmisena arutlusele tuleb. loomulikult peaks liikuvus põhinema vabatahtlikkusel ja lõpetuseks äh, rahastamine. kompromissid äh, panid paika et me ei soovi olukorda, kus äh, mõned äh, vähesed saavad juurdepääsu täiendõppele, vaid et äh, suur osa töövõtjaid peaks saama võimalusi taskukohaseks edasiõppeks ja ka Euroopa Sotsiaalfond peaks edendama selliste mudelite väljatöötamist, mille abil oleks tööandjatel võimalik täiendõpet töövõtjatele pakkuda, tänan. Merci uh.... suur aitäh. härra Meier ja nüüd edasi siis härra Kozlovski um,. Well, thank you, madam chairman and uh, may I suur tänu ja nagu traditsiooniks on kujunenud, tahaksin tänada proua raportööri tema väga hea töö eest, aga kui ma selle juba ära olen öelnud, tahaksin väljendada ka oma pettumust konservatiivide variraportöörina et äh, minuni ei jõudnud kutse osaleda kompromissettepanekute väljatöötamisel ja kahetsusega pean ütlema, et ma ei saanud seal osaleda ja kompromissettepanekud kindlasti ei oleks, ei vasta meie fraktsiooni soovidele ja me ei saa neid toetada. meie arvates on kutseharidus elutähtis ja kui ma väga harvadel juhtudel võib-olla kritiseerin omaenda äh, kodumaad, siis tegelikult äh, keskendutakse tõesti Ühendriigid, äh, Ühendkuningriigis liiga palju akadeemilisele ülikooliharidusele ja mitte piisavalt kutseharidusele. ma loodan, et see probleem lahendatakse. tahaksin esitada ka küsimuse, et nimelt millist lisandväärtust võib pakkuda Euroopa Liit selles protsessis äh, sest et liikmesriigid peavad ju ikkagi ise otsustada, osa, ise otsustama vastavalt oma haridussüsteemile, oma ähm, kultuurile ja nii edasi. me oleme selle raport, seda raportit käsitlenud kui jõulupuud, millele on võimalik riputada külge igasugu äh, asju poliitilise korrektsuse ja mille iganes nimel, see kõik on väga ettearvatav ja seda juhtub ikka ja jälle. aga kokkuvõttes see lihtsalt varjab seda, mis oleks võinud tegelikult olla üsna korralik raport, nii et kokkuvõttes meie oleme üsna pettunud selles, mismoodi see asi kõik käis. suur aitäh, nüüd palun äh, härra Kozlovski ja siis äh, proua Lambert. suur aitäh kõigepealt tahaksin tänada proua Hirši tema jõupingutuste eest, sõnastades seda raportit ja tahaksin veel kord rõhutada, et dokument on tõepoolest väga kõikehõlmav, siin on mitmed erinevad kutsehariduse ja hariduse laiemalt olulised punktid. nii et suur tänu selle koostöö eest, kohtusime mitmel korral proua ra-, äh, härra raportööriga ja tegime koostööd ka variraportööridega selleks, et äh, jõuda kompromissmuudatusettepanekuteni, need koosolekud olid väga viljari-, viljakad. meil on kolmteist kompromissmuudatusettepanekut, millega mina olen nõus tahaksin tuua välja mõned need muudatusettepanekud, mida kompromissidesse sisse ei ole võetud ja seega olen teinud ka suulisi muudatusettepanekuid. esiteks muudatusettepanek number seitsekümmend kaheksa. siia peaks panema sõna encourage, mitte call. ja number seitsekümmend kuus, pigem jätkusuutlikud töökohad. ja koos härra Papakisele, Papakisega oleme esitanud muudatusettepaneku ka tema muudatusettepanekusse, selleks et vahetada sõna call sõnaga encourages, muudatusettepanek number nelikümmend üks ja sada, muudatusettepanek sada kuus, seal oleme samuti teinud äh, väikese muudatuse, nii et palun kiitke heaks meie muudatusettepanek ja raport tervikuna. härra, proua Lambert, palun, kas teil on midagi lisada? niisiis, proua Lambert ja siis edasi raport. suur tänu! võtan äh, variraportori Emilia Turuneni nimel sõna ka meie arvates on raportöör teinud väga head tööd, ka meie toetame kõiki muudatus, kompromissmuudatusettepanekuid. ja suure rõõmuga näeme, et siia on, siin on pööratud suurt tähelepanu sellele, mida saab teha ära Sotsiaalfondi raames ja Leonardo da Vinci programmi raames Euroopa Liidu lisandväärtuse osas. nüüd aga meie muudatusettepanek number kakskümmend üks tegelikult tahtsime me tuua siin välja häid tavasid liikmesriikides Taanis, Saksamaas, Saksamaal ja Austrias kutsehariduse osas. vastupidiselt sellele, mis minu fraktsioonil ikka kombeks on, nimelt noomida neid liikmesriike selle, nende asjade pärast, mida nad ei tee. aga paraku see eh, muudatusettepanek kompromissettepanekutes ei kajastu. aitäh! rohkem äh, siin äh, sõnavõtjaid tundub, et ei ole ja seega annaksin sõna uuesti proua Hirschile, palun. Um... suur tänu. et vastata küsimustele, siis muudatusettepanek kakskümmend üks, mis tegeleb siin erinevate liikidega, kus kutseharidus äh, toimub teatava kindla süsteemi alusel siis äh, ja on äh, riike, kus on sarnased või võrreldavad süsteemid, me ei hakka nüüd siin lugema neid riike üles. ja seetõttu me leppisime siis kokku, et need isikud, kes selle teemaga tegelevad ja neid riike teavad, kus on nii-öelda duaalne kutseõpe, et siis nemad äh, tegelevad selle teemaga edasi. edasi siin on tehtud mitmesuguseid häid täiendusi ja muudatusi mis äh, toovad endaga kaasa ka suurema selguse. mul on kahju, kui mõned äh, kutsed aruteludele ei jõudnud kõikidele inimestele kohale, aga me oleme siin komisjonis ka päris palju sel teemal arutanud. nii et äh, kutseharidusel tõesti on kõrge tähtsus, äh, selles oleme kokku leppinud, nii et loodan, et ka kõik fraktsioonid saavad seda toetada. minu jaoks on väga oluline antud ajahetkel ka noorte tööpuuduse küsimus. meil tuleks äh, ka sellele teemale kindlasti suuremat tähelepanu pöörata. Merci, nous voterons donc euh, sur. suur aitäh, me hääletame raporti osas homme ja nüüd läheme edasi seitsmenda päevakorrapunktiga. tegemist on arvamusega, mida on soovinud meilt kultuurikomisjon ja tegemist on algatusega Noorte liikuvus ning annaksin nüüd sõna meie raportöörile proua Juta Steinbrückile, kes tutvustab kah-, kaheksateistkümmet muudatusettepanekut. suur tänu, proua esinaine ja muudatusettepanekute äh, arv sada kaheksakümmend kuus näitab suurt huvi selle raporti vastu ja mul on hea meel selle üle, et praktiliselt kõik liiguvad äh, samas suunas me oleme teinud head koostööd kõikide kolleegidega. kõik soovivad parandada noorte inimeste olukorda, soovivad neile paremat tulevikku. kui nüüd rääkida ideoloogiatest, siis meil on head kompromissid leitud fraktsioonide üleselt. kõige olulisemad punktid olid kindlasti äh, üleminek koolist äh, tööle, samuti äh, kutsevaliku äh, teema, noorte inimeste tööturule sisenemine ei peaks toimuma halvematel tingimustel kui teiste töövõtjate puhul, seda me oleme küll noortele võlgu. me tegelesime tõhusalt ka praktika teemaga praktikatel osalemine on kindlasti väga vajalik äh, töö leidmiseks, aga on vaja ka kvalitatiivset raamistikku ja miinimumstandardeid. täna mainiti ka liikuvuse teemat. meil on liikuvust vajagi, liikuvusel on ka omad piirid, see peab toimuma kindlasti vabatahtlikkuse alusel. kompromisse toetavad kõik osalised, nii palju olen ma tagasisidet äh, saanud mõneski kohas oleksin ma soovinud äh, julgemat sõnastust, eriti kui me räägime praktikast, miinimumstandarditest ja noorte inimeste diskrimineerimise vältimisest, aga lõppkokkuvõttes äh, oleme arvamusel, et oleme pannud kokku hea raporti. tänan. Monsieur Elmer, puis Monsieur Bach. Monsieur Elmer. härra Elmer. Well, thank you very much, madam suur aitäh! We... tänan, proua esinaine! me kõik äh, tahame aidata noori inimesi, et nad liiguksid äh, kiiresti äh, koolist tööle, et nad saaksid head ja atraktiivsed töökohad. keegi siin saalis ei ole nendele eesmärkidele vastu, nii et me alustasime tõesti väga mõnusalt positsioonilt aga küsimus on nüüd selles, et äh, kas see raport äh, viib meid äh, selle hea eesmärgi suunas. sarnaselt eelneva raportiga ei saa ma aru, mis on siin see lisaväärtus me oleme siin pannud paika suhteliselt suvalised eesmärgid, mis on raportööri arvates soovitavad, aga minu arvates on siin tegemist lihtsalt illusioonidega ütlen veel kord, et kui me paneme paika süsteemid noorte inimeste aitamiseks, siis tuleks äh, lähtuda liikmesriikide individuaalsetest äh, kultuurilistest äh, väärtustest, nii et veel kord, ma ei saa aru, mis on selle raporti lisaväärtus. meie fraktsiooni arvamus on järgmine see raport ei anna positiivset panust, tegemist on lihtsalt poliitilise žestiga meie komisjon üritab äh, näidata, et äh, me oleme kaastundlikud, et me nüüd siin oleme teinud äh, pagana hea dokumendi, aga tegelikult see meid kuskile ei vii. härra Pakk ja proua Teli. tänan, proua esinaine. ma tahaksin tunnustada proua Steinrücki selle raporti puhul, tegemist oli väga hea koostööga ja algusest peale proua raportöör äh, tegi koostööd äh, ka kompromisside nimel. fraktsioonidel on muidugi eriarvamusi. mis puudutab problemaatikat, siis me oleme ühel arvamusel, noorte olukord Euroopas on dramaatiline ja kõik pooled peavad tegema omalt poolt äh, pingutusi, et olukorda parandada siin mainiti juba raportööri poolt ka üksikuid äh, teemasid. kõige olulisemad on haridussüsteemide ja tööturgude parem ühitamine, samuti noorte liikuvus, piiriülene reisimine ja töötamine. edasi kvalifikatsioonide tunnustamine, meil on probleeme liikmesriikide siseselt äh, lausa ja sellele tuleb tähelepanu juhtida. meil tuleb toetada olemasolevaid noorteprogramme ja kindlasti tunnustada miinimumstandardeid ja sotsiaalseid õigusi ka praktikantide puhul. loomulikult äh, see raport ei äh, lahenda ainuüksi kõiki probleeme, aga see annab arutelu ainest tagamaks noortele väärtuslikud ja kindlad äh, töökohad ja ma loodan, et suur enamus äh, toetab seda raportit hääletusel. Euh, proua euh, Telli. Euh, ma tahaksin avaldada tunnustust proua raportöörile. kolleegiga Emily Turunen esitasime me erinevaid muudatusettepanekuid et äh, mis äh, samuti läksid siis sisse ja ka intergrupp äh, noorsoo asjus äh, esitas meie muudatusettepanekud, nii et peaaegu kõik meie muudatused on kompromissi võetud sisse, põhimõtteliselt oleme seega rahul, välja arvatud et siin on üks kompromiss, mis on natukene problemaatiline meie jaoks, B1 meie muudatusettepanekus me ütlesime e, seda, mida me ütlesime juba Figuredo raportist, nimelt et liikmesriigid peavad kaotame igasuguse diskrimineerimise east sõltuvalt miinimumpalkade ja sotsiaalkaitse valdkonnas. kahjuks aga B1-s seda sees ei ole kui see lause siia sisse ei lähe, siis kompromissil pole ka enam mõtet, nii et ma äh, palun, et kolleegid hääletaksid meie muudatusettepaneku nelikümmend kolm poolt homme. proua Lind ja proua Harkin. For... suur tänu. otsisin kompromisside viimast versiooni, nii et parandage mind, kui ma ütlen valed numbrid. ma esitasin palju muudatusettepanekuid ja osad nendest on võetud äh, kompromissidesse üle, me ei ole nendest rääkinud, aga kompromiss äh, kaheksa B räägib ju siin säästumeetmetest, ma ei tea, kas need on samad numbrid, aga minu meelest on siin ikkagi tegemist liikmesriikide pädevusega, nii et äh, mul tekkis siin lähimuspõhimõtte teemaline küsimus. kompromiss B jällegi räägib siin äh, praktikalepingutest ja räägib, et esimesest päevast peale tuleks sotsiaalseid õigusi pakkuda praktikantidele. minu meelest see läheb äh, väga kaugele ja muudab äh, siin asjad segaseks. ma arvan, et äh, töölepingud peaks jääma liikmesriikide pädevusse. kompromiss F. ma ei tea, kas perekonna rolli toetamine on seal sees, aga igal juhul me oleme sellest äh, mitu korda rääkinud seoses erinevate raportitega. ma tean, et äh, paljud äh, inimesed soovivad, et perekondade asemel mainitaks seal kodumajapidamisi, sellepärast et osad inimesed on sõna perekond vastu. ma arvan, et isegi praegusel viimasel hetkel võiksime asendada sõna perekond sõnaga kodumajapidamine nii, ja nüüd siis veel äh, praktikast. miinimumstandardid. ma ei tea, kas seda mitte ei peaks jätma liikmesriikide otsustada. vabandust, kui ma ütlesin valed numbrid. ja on veel mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid, millega ma ei ole rahul ja me peaksime need läbi vaatama enne homset hommikut. proua Harkin ja siis pärast Toomas Mann tänan. ma ütlen oma fraktsiooni valiraportööri nimel, et äh, ta on äh, kompromissidega rahul, tal on olnud hea koostöö raportööriga ja tal äh, mingisuguseid muid kommentaare ei olegi, kui et ta on rahul. mina tahaksin öelda, jätkates sealt, mida Liis ütles, et mis puudutab sõnast perekond vabanemist, siis minul sellega probleemi ei ole. me kõik oleme pärit mingisugusest perekonnast ja ma ei äh, arva, et me peaksime loobuma sõnast, äh, mida kasutatakse mm, täiesti äh, üldiselt, nii et mina ei näe siin midagi negatiivset. härra Toomas Mann ja siis proua Hirš. tänan, proua esinaine ma tahaksin öelda Juta Steinrockile, et äh, kuna raport oli nii hea, siis ma ei saanudki muudatusettepanekuid äh, esitada, sellepärast et äh, see mm, sisu, mida ma tahtsin välja pakkuda, on kõik juba raportis sees, näiteks kuidas me jõuame spetsiifiliste elanikkonnarühmadeni ja kui vaadata nüüd muudatusettepanekuid, millest on tehtud kompromissid, siis meie töö alused on väga head rahvapartei toetab tugevalt seda raportit, mis meil on. ja kui nüüd vaadata Roger Helmerit ja kolleeg Pahi, siis Roger Helmel oli väga kriitiline ja küsis, et mis lisaväärtus meil siin on. loomulikult liikmesriigid äh, tegelevad äh, kutsehariduse ja täiendõppe teemadega aga me saame liikmesriike selles töös äh, aidata. Euroopa Liidu tasandil on liikuvus äh, väga oluline teema ja meil on võimalik äh, liikmesriigiti teineteiselt õppida ja samuti siis ka kriitiliselt üle vaadata oma haridussüsteemid. kui ma mõtlen kompromissile H, siis seal on väga olulised teemad äh, näiteks Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, me soovime seda, et äh, tunnustataks kvalifikatsioone üle kogu Euroopa. me ei soovi definitsioone Euroopa poolt äh, ette kirjutada, vaid me soovime saavutada olukorda, kus äh, kõik võidavad kuidas äh, teha lihtsamaks äh, inimestele kvalifikatsioonide tunnustamine, mitte et inimesed peaksid äh, teises riigis uue kvalifikatsiooni hankima. kui me selle saavutame, siis on tõesti lisaväärtus loodud, ilma et me oleksime sekkunud liikmesriikide asjadesse. meil on kohtumised, meil on dokumendid erinevates keeltes, et liikmesriigid saaksid aru, kuidas asjad toimivad nii et minu poolt ka õnnesoovid Jutale, ma usun, et meil on homme tegemist tõesti hea dokumendiga ja Rahvapartei hääletab poolt, nagu George juba ütles. Nadja Hirš, palun. tänan. ka minu poolt äh, õnnesoovid raportöörile ja suur tänu hea koostöö eest kui on väga palju muudatusettepanekuid, äh, siis on tegemist ka suure väljakutsega, aga meil koostöö klappis väga hästi ja kompromissid äh, näitavad, et paljud muudatusettepanekud on ka üle võetud ning liiguvad samas suunas. väga olulisi punkte on juba mainitud, äh, mis on seotud ka minu raportiga kutsehariduse valdkonnas. me oleme liikunud nende kahe raportiga samas suunas. sellegipoolest variraportööride kohtumistel me ka ütlesime välja, et kompromiss P ei ole meile vastuvõetav, siin räägitakse miinimumstandarditest äh, praktikantidele. me põhimõtteliselt toetame neid, aga seal on äh, öeldud, et praktikantidele tuleb alati palka maksta. minu arvates on see mõttekas, aga kui me teeme selle kohustuseks, siis võib tekkida olukord, kus väga huvitavad praktikakohad sotsiaalsetes institutsioonides lähevad kaduma, sest nendel ei ole lihtsalt raha maksta. nii et ähm, meie jääme erapooletuks kompromiss B osas praegu seisneb äh, väljakutse ka selles, et kuidas liikmesriigid neid punkte rakendavad. meil Euroopa Liiduna ei ole pädevusi selles valdkonnas, me saame anda omalt poolt ainult äh, mõtlemisainet. aga väga oluline on seda siiski teha, et saata välja selged signaalid. meie eesmärgiks on ju luua Euroopa tööturg noorte tööpuuduse teema on samuti Euroopa ülene ja me peaksime vastavalt Euroopa tasandil siis ka lahendusi otsima, vähemalt alustama nende lahenduste otsimist. tänan ja ma annan nüüd äh, sõna raportöörile proua Steinrückile. raportöör ja meie oleme siis arvamuse koostajad äh, ja pädevaks komisjoniks on kultuurikomisjon. proua Rapatel, palun. ja noh, veel kord äh, suur tänu kolleegidele. mul on mõned märkused kõigepealt äh, härra Helmerile. olgugi, et Toomas Mann ja Nadja Hirš äh, juba ka vastasid kui kellelgi on konkreetsed märkused, siis võiks teha ka konkreetseid muudatusettepanekuid. siis oleksid teie konkreetsed ideed ka minuni jõudnud. kritiseerida võib alati, aga aktiivne osalus on parem, seetõttu ma olen tänulik selle eest, et teised kolleegid osalesid aktiivselt selles töös ja tegemist oli raportiga, mille kallal me tõesti nägime palju vaeva. vastan veel lahtistele küsimustele proua Telli rääkis kompromissist E, mis puudutab äh, soopõhist, vabandust, vanusepõhist äh, diskrimineerimist. ma usun, et äh, olgugi, et kompromissi ei saavutatud, säilis see esialgne suund ja Liis, mul olid äh, tõesti teised äh, numbrid ja seetõttu ma ei saanud detailselt äh, jälgida sinu märkusi, eks me hiljem saame natuke veel omavahel ka läbi rääkida, aga ma usun, et mitmetes punktides me võtsime sinu poolt mainitu tegelikult ka üle, mis puudutab kompromissi B, siis variraportööriga me jõudsime kokkuleppele, et me soovime vältida seda, et äh, noored äh, peavad aastaid äh, tasuta praktikat tegema, enne kui nad saavad mingi töökoha. me soovisime võidelda sellise tegevuse vastu. ma loodan, et ka kultuurikomisjon toetab meie raportit, äh, mis loodetavasti saab meie komisjonis ka enamuse toetuse. suur aitäh, me hääletame homme selles küsimuses. nüüd lähme edasi kaheksanda punktiga. tegemist on arvamusega innotais-, innot-, vabandust, innovatiivse liidu kohta meie siis koostame ITRE komisjoni palvel arvamuse ja raportööriks on äh, proua Sari Essaia. ja annangi kohe sõna talle muudatusettepanekute läbivaatamiseks. Thank you, madam chair and thank you. tänan, proua esinaine. suur tänu heade ja konstruktiivsete muudatuste eest selle arvamuse vaim ja muudatusettepanekute vaim näeb ette, et äh, kui me räägime innovatiivsusest, siis mitte ainult tehnilisest, vaid ka sotsiaalsest innovatiivsusest, et lahendada suuri väljakutseid, mis ühiskondadel on, näiteks äh, tervishoiualased probleemid ja demograafilised äh, väljakutsed meil on viis äh, kompromissi, millega on nõus äh, kõik äh, vastavate muudatusettepanekute esitajad. ma ütleksin, et enamik nendest on vastuvõetavad Rahvapartei fraktsioonile, on muudatusettepanek kakskümmend, mis juhib tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele. aga kui siin nõutakse erisuuniseid, siis need lähevad küll juba lähimuspõhimõtte alla ja liikmesriigid ise peaksid otsustama, kas nad kasutavad neid erisuuniseid või mitte. muudatusettepanek kakskümmend üks, seal räägitakse keskkonnahoidlikest töökohtadest ja vastavalt ILO definitsioonile peaksid kõik töökohad olema jätkusuutlikumad. nii et äh, ma ei tea, kas teisi häirib see keskkonnahoidlike töökohtade ehk roheliste töökohtade mõiste ei ole ju punaseid, siniseid või halle töökohti, nii et me ei peaks rääkima mitte rohelistest töökohtadest, vaid jätkusuutlikest töökohtadest ja ma palun siinkohal osade kaupa hääletust. me ei leidnud äh, muudatusettepanekute osas, mis on esitatud proua Schröteri poolt, ühist sõnastust, äh, kakskümmend kuus oli see ja teised, aga kõik muud muudatusettepanekud on vastuvõetavad ja veel kord äh, suur tänu toetuse eest sellele arvamusele. Madame äh, Estrela. proua Estrela, palun. Obrigada, senhora presidente. Eu queria começar por. tänan, proua esinaine. sooviksin õnnitleda raportööri hea tehtud töö puhul ja sooviksin tänada selle eest, et ta üritas saada arvamusele laialdast toetust. ta tegi omalt poolt äh, kompromissmuudatusettepanekud, kus arvestas ka teiste fraktsioonide seisukohtadega. nii et äh, minu fraktsioon hääletab ka kuue kompromissettepaneku poolt. me esitasime kaheksa muudatusettepanekut ja seitse said äh, raportööri toetuse, välja arvatud siis muudatusettepanek kakskümmend, mida siin ka mainiti. Öeldi, et see peaks jääma liikmesriikide pädevusse, kas nad soovivad neid erisuuniseid sisse viia või mitte. aga sellel äh, muudatusettepanekul on oma õigustus. Te ju teate, et et äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimus äh, eeldab äh, selgemat teavitamist ja suuremat teadlikkust ka tööandjate hulgas. seetõttu siis ka see muudatusettepanek sai esitatud. arvamus peaks kindlasti olema tasakaalus ja arvestama ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidega. arvestades seda kriisi tausta, mis meil praegu on, on meie töö eriti oluline ja me oleme praeguste arengute poolt. proua Schröter, palun. tänan. me pidasime pikki arutelusid raportööriga üksikute muudatusettepanekute osas, meil oli natukene erinev lähenemine selle raporti sisule. innovatsioon on väga oluline jätkusuutlikkuse seisukohast lähtudes me soovisime laiendada ka sotsiaalset mõõdet ja vastavalt sellele ma esitasin muudatusettepanekud. Need me võtsime siin ka juba vastu. meil oli siin äh, eriarvamusi, osad neist jäävad ka alles. mitte kõik Rahvaparteist ei ole sama meelt, aga raportöör küll innovatsioon jõudis nüüd tänu raportöörile ka valdkondadele, mis on minu arvates väga keerulised ja mille osas me ei leppinud kokku, näiteks äh, sotsiaalteenuste valdkond ja minu jaoks ei ole selge, mis seal siis innovatsiooni eesmärk on. ma saan sellest teataval määral aru, sest ma tean Soome eripärasid ja Soome näiteid, aga kui äh, ma soovisin äh, viidata nendele näidetele, siis ta ei aktsepteerinud seda me võiksime öelda, et äh, Soome lahendab need küsimused äh, niimoodi. minu arvates on siin tegemist äh, problemaatilise punktiga, on tegemist vastuoluga, ma ei taha, et me räägiksime innovatiivsusest ja mitte konkreetsetest eesmärkidest sotsiaalteenuste valdkonnas. näiteks oli siin juttu narkosõltlastest, ma tahaksin teada, mida siis konkreetselt mõeldakse sotsiaalmõõde peab mängima keskset rolli ja sõnastus äh, peab sobima kõikidele liikmesriikidele, mitte ainult ühele liikmesriigile. eks me hääletame selle vastuolulise punkti üle siis äh, homme ja vaatame, mis äh, saab olema tulemus. vabandust. me toetame sotsiaaldemokraate selles osas, et soolise võrdõiguslikkuse teema on tõesti Euroopa Liidu tasandi teema. Madam Harkin. proua Harkin. tänan. lühidalt äh, sooviksin tänada raportööri tehtud äh, töö eest, meile meeldib rohkem äh, sõna jätkusuutlikud töökohad, mitte rohelised töökohad ja vastavalt me siis ka hääletame innovatsioon peaks kindlasti olema seotud äh, tööhõivega, ka piiriülese tööhõivega on hea, et me teeme siinkohal praktilisi ettepanekuid selles osas, kuidas seda saavutada. me toetame tugevalt äh, ka seda, et äh, teadlaste liikuvuse teelt kõrvaldataks takistused, tänan. suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, kas siis proua Essaia soovite veel sõna? Yes, just to, to Mrs Schröter. ja vastuseks proua Schröterile. jah, Soomes äh, meil on kõige kiiremini vananev elanikkond ja on mõningad probleemid sellega, aga ma ei tahtnud mainida oma koduriiki selles raportis näitena tavaliselt, kui hakatakse mainima ühte riiki, siis tekib küsimus, et miks minu riiki ei mainitud ja seetõttu ma sooviksin selle välja jätta. ma usun, et homme meil saab olema suhteliselt lihtne hääletus ja suur tänu variraportööridele koostöö eest. suur aitäh, seega siis hääletame homme. nüüd jõuame me kuue tekstipaketi juurde. ja ma olen vastutav nende küsimuste eest koos härra David Kaasaga. ning ühisarutelu saab võib-olla korraldada siin aga võib-olla siiski tuleks ükshaaval need küsimused läbi vaadata, sest et äh, teatud asjade osas oleme me suutnud ka kokkulepeteni jõuda ja see võimaldab siis ka välja selgitada need punktid, kus on vaja veel aruteludega jätkata. esimene raportitest on raport, nagu kõik teisedki, mille osas meie poole pöörduti majandus- ja rahanduskomisjoni poolt arvamuse saamiseks. ja esimene neist puudutab järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamist ja eel-, eelarveseisundi järelevalvet. siin on tehtud terve rida kompromissmuudatusettepanekuid. ja ma tahaksin nüüd päris kokkuvõtlikult selgitada seda, millest me oleme lähtunud äh, kompromissettepanekutes. esimene neist puudutab Euroopa Komisjoni poolt tehtud ettepanekud äh, Prudent Fiscal Policy, ettevaatlik äh, fiskaalpoliitika. Äh, majanduses on tegemist uue kontseptsiooniga. siin ei ole mingeid akadeemilisi aluseid. ja mitmeid muudatusettepanekuid on samuti tehtud selles osas ja meie tahame siis jääks sisse sõnad efficient and sustainable, tõhus ja kestlik, selle asemel ütelda prudent, ettevaatlik. teine läbimuudatusettepanek, mis kajastub erinevates kompromissettepanekutes, eh, siis tähendab seda, et me tahame kaasata EBSCO tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni. ja me tahame, et nemad oleksid kaasatud ECOFIN-i otsuste langetamisse. ehk siis tööhõive peadirektoraat äh, ka rääkis sellest, kui komisjon vaatleb soovitusi riikidele Euroopa semestri raames, siis äh, peadirektoraatide äh, ECOFIN ja tööhõive osas peaks käima samasugune koostöö ettepanekute koostamisel ja seda ka vastavalt artiklisele sada nelikümmend kaheksa, mis võimaldab just nimelt tööhõivepoliitikat kaasata. kolmas läbi muudatusettepanek, mis äh, kajastub kompromissides, seisneb selles, et me tahame, et kooskõlastatakse omavahel eelarvepositsioonide tasakaalustamine ning majanduspoliitika. ja kõik see peab kokku sobima strateegiaga kaks tuhat kakskümmend, jällegi on see jätkuks sellele arutelule, mis äsja toimus. kuna tegemist on õigusloomelise dokumendiga, siis me ei saa viidata ühele konkreetsele strateegiale, sellepärast et eh, dokument on ju mõeldud raamistikuks järgnevaks viiekümneks aastaks. seega peame me viitama eelkõige just strateegia sisule ja see kajastub äh, kompromissides äh, sõnadega majanduskasv ja tööhõive. ja lõpetuseks esimese küsimuse kohta neljas punkt. kompromiss K ja S ja mis puudutavad pensionite küsimusi. Äh, härra Kaasa ja teiste kolleegidega oleme me teinud siis muudatuse ettepaneku, äh, mis ei puuduta seda pensionisüsteemi, mis tuleks äh, kehtestada erinevates liikmesriikides, me tahame lihtsalt tagada, et kõik liikmesriigid võttes arvesse seda, et äh, riigi äh, majand-, äh, rahandus peab olema kestlik, peab taga, peab olema tagatud ka pensionisüsteemide kestlikkus. nagu proua Oman Reuteni raportis me ütlesime ka, et me väldisime ka seda, et me peaksime ütlema, kas tuleb kapitaliseerimise alusel pensionisüsteemid luua või kuidagi teistmoodi nüüd aga annan sõna härra Kaasale. Ähm, grazie, signora president. suur aitäh. ma tahaksin ütelda, et oleksin eelistanud kõiki raporteid koos arutada, sest et meil on selliseid muudatusettepanekuid Äh, mis on läbivad tegelikult kõikide raportite puhul ja siis me oleksime saanud äh, horisontaalseid teemavaldkondi lähemalt vaadelda, aga esmalt, enne kui alustan küsimuse lähemat vaatlemist, pean ütlema, et ideid on olnud mitmeid, seda ka ettevaatliku fiskaalpoliitika osas ning variraportööride kohtumisel tundus mulle, et me oleme saavutanud hea kompromissi, eh, muutmaks seda sõnastust, me siis valisime sõnad eh, efficient and sustainable, tõhus ja kestlik ja ma arvan, et me kõik saame seda kompromissi toetada. peame meeles pidama, et siin on meil toimunud eh, väga palju koosolekuid ning äh, kompromisside nimel oleme väga palju töötanud. ja enne kui debati juurde lähen, ma palun, et te vaataksite kompromisse, muudatusettepanekuid just lähtudes sellest perspektiivist. vastasel juhul tundub, et äh, me kao-, jääme kaotajaks samuti oleme me tulnud välja erinevate ideedega selles osas, mida tuleb teha sanktsioonidest ja trahvidest saadud rahaga. ja me oleme teinud kompromissmuudatusettepaneku, mille kohaselt need vahendid tuleb siis suunata Euroopa stabiilsusinstrumenti. viissada kakskümmend kuus punkt üheksa siin me muudame reeglit tuhat nelisada kuuskümmend kuus. me ei taha kaotada siit väljendit cost saving effect. olgugi, et ma mõistan täiesti seda ka, mida meie esinaine selgitas selle kohta. meil on probleeme selliste struktuursete reformidega, ja me ei saa toetada muudatusettepanekuid kaheksateist, kakskümmend üheksa, nelikümmend üks, viiskümmend kaks ja kuuskümmend üheksa. ega ka kompromissi jott. ülejäänu osas aga saan nõustuda meie esinaisega, aitäh. Merci Euh, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on ait la discussion commune. De toute façon, vous l'avez commencé puisque vous avez abordé. jah, ma näen, et te siin käsitlesite ka sanktsioonidest äh, tulenevate vahendite kasutamise küsimust. aga enne kui selle juurde lähen, vaatan, kas kolleegid soovivad sõna. härra Kreutzmann tänan, äh, proua esinaine, tervitan äh, seda, mida härra Kasa lõpus ütles. meil on erinevad ähm, ettekujutused siin, me ei soovi, et äh, liikmesriigid investeeriksid Euroopa Liidu raha, vaid me soovime, et kui makstakse Euroopa Liidu kriisimehhanismi, siis see oleks õige samm. me tervitame ka raportööri ettepanekut äh, et tuleks keelata ära ülemäärased riigivõlad ja defitsiidid. liberaalid on defitsiidi menetluse lõdvendamise vastu, nagu komisjon on välja pakkunud ja kahjuks siin on ka mitmeid elemente, mis liiguvad just selles suunas. ja kui arutelud äh, veel edasi arenevad, siis ma tahaksin äh, öelda üht-teist äh, veel, aga kui me räägime siin äh, tõhususest ja jätkusuutlikkusest, siis tuleks mainida ka sõna mõistlik, prudent inglise keeles. härra Kiigold, palun. jah, esmal um, ähm, vielen dank. tänan, proua esinaine ja tänan raportööri muudatused ettepanekutest, tehtud kompromissettepanekute eest. kompromiss äh, D, mis räägib äh, sotsiaalsest äh, allakäigust, siis ma ei tea, mida siin täpselt mõeldakse, mis saaks olema see mõju kui me räägime siin sotsiaalolukorra halvenemisest, ehk siis et äh, põhiindikaatorid äh, nagu äh, tööhõive ja sotsiaalne kaasatus halvenevad, kas me siis võime öelda, et fiskaalpoliitikas on võimalik reeglitest kõrvale kalduda? ma kahtleksin, kas see on ikka hästi läbi mõeldud ja kas siin ei ole mitte tegemist üldsegi EKONi komisjoni pädevusega? Euh, teisi sõnavõtusoove ei ole praegu. muudatustes kaheksateist, kakskümmend üheksa, nelikümmend üks, kuuskümmend üheksa, veel üks viies ka, mida te mainisite, mida ma kirja ei pannud. mis number see oli? kaheksateist, kakskümmend üheksa, nelikümmend üks, kuuskümmend üheksa, üheksakümmend kuus, kas veel üks? eks me vaata neid ning kompromiss J osas. see arutelu meil aset leidis. ma usun, et tegemist on olulise muudatusega, sest et äh, see on seotud äh, Euroopa Liidu eesmärkidega ja nende seosega eelarvepoliitikaga, nii nagu seda ellu viiakse liikmesriikides. ma olen muidugi valmis ka teisi sõnastusi vaatlema, aga ma usun, et me peaksime siiski lähtuma sellest, et kaks tuhat kakskümmend strateegia peab olema tõhus ja seda peab saavutama läbi liikmesriikide eelarvepoliitika ma kardan, et äh, olukord võib osutuda sarnaseks nagu Lissaboni strateegia puhul. Äh, teeme aga suuri sõnu ja ilusaid kõnesid, seejärel aga Euroopa Sotsiaalfond äh, näiteks mm, seda saavad liikmesriigid kasutada ilma, et nad üldse lähtuksid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast. ja nüüd jällegi ka anname me liikmesriikidele võimaluse sellist eelarvepoliitikat edendada, mis ei pea silmas kaks tuhat kakskümmend eesmärke. ma ei usu, et see oleks õige viis toimimiseks. ja lõpetuseks muudatusettepanek äh, kompromiss D. ma arvan, et siin on tõsine oht kui sotsiaalne olukord veelgi halveneb, siis liikmesriigid äh, peavad võtma erakordseid meetmeid. ma usun, et selleks, et rahuldada nüüd härra Kiigoldi, siis võiks näiteks selle muudatusettepaneku osas eraldi hääletuse korraldada, sotsiaalsete küsimuste osas. ja siis kompromiss jääks alles. aga see äh, soov mind üllatas härra Kaasa, kas te soovite uuesti sõna? jah. mis puudutab kompromissi J, siis alguses tegime me teistsuguse sõnastusliku ettepaneku mis oleks võinud olla meie jaoks vastuvõetav ja ka kõikidele teistele aga ikkagi sellega ei nõustutud. aga võib-olla enne homset päeva suudame me koostada veel uue sõnastuse, mis sisaldaks ka kulutõhusust. ehk siis on võimalik kompromissini jõuda, nii et meil on natukene veel aega. nii et vast jõuame kompromissini, millega kõik saavad nõustuda. Um, on the compromise J. härra Kiigold. jah, äh, Joti kohta lühidalt ma leian, et komisjoni sõnastus on natukene veider, sest et struktuursed reformid omavad äh, pikaajalist äh, kulutõhususe mõju, mis on otsene tihti aga seda mõju ei ole otseselt, eriti kui me räägime potentsiaalsest majanduskasvust. nii et kui oleks siin sõnastuses mm, eh, selline variant, kus ei oleks lihtsalt sees vana variant, vaid oleks midagi uut, see siin ei ole loogiline ja Pervanši märguste kohta mõiste küsimus on samuti oluline, milline on olukord, kus te lubate lisadefitsiiti, sotsiaalne äh, allakäik äh, näiteks minu jaoks tähendaks seda, kui meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus suureneb, kas see tähendab seda, et on äh, õigus kõr-, kõrvalekaldade reeglitest, majanduse osas on allakäik selgelt paika pandud, aga sotsiaalsetes küsimustes mitte. kui me räägime majanduslikust langusest ja tõusvast mm, tööpuudusest, siis see on heaks põhjuseks, miks äh, tsükliliselt liikmesriik võib kõrvale kalduda. ja ma olen nõus, et selles osas kompromissettepanek Äh, läheb kaugemale kui komisjoni ettepanek, äh, mis ei olnud üldse kõlblik, aga praegu on siin puudu lihtsalt selgusest. kas see tähendab seda, et selguse huvides peaks näiteks ütlema siin äh, erakordne tööpuudus? härra Kaasa? hija kwistjoni ta' interpretazzjoni naħseb aħna fil-waqt li nifhem kõik muidugi sõltub tõlgendusest. ma saan aru, mida kolleeg Kiigolt ütleb, aga kõik muidugi sõltub tõlgendusest. meie tõlgendame seda teistmoodi, me oleme teinud ettepaneku et äh, kulude kokkuhoiu mõju muudetaks aga ootame veel, vaatame, millega suudame välja tulla enne homset päeva. minu tõlgendus selle lõike osas aga on hoopis teistsugune kui härra Kiigoldi tõlgendus. jah, vaatame, mis on võimalik ette võtta kompromissi J ja kaks osas, aga ma usun, et siin on tekkinud väike segadus härra Kiigoldi muudatusettepaneku osas, mis puudutas siis kompromissi D, mitte kompromissi kaks, nagu ta ikka enne ekslikult ütles. härra Kaasa, palun um,. With regards to, to whatever you said, was it about compromise D or compromise J because kas see, mis te ütlesite, puudutas kompromissi D või kompromissi J? kui te rääkisite kompromissist D, siis ma saan nõustuda, jah. jah, see oligi kompromiss D. hästi, sellega siis kompromiss D-d me, me muudame. Ehm, me räägime nüüd siin erakordsest tööpuudusest c'est une, c'est pas jah, me tuleme välja uue sõnastusega enne homset päeva. ja härra Kaasa, teie siis eh, tulete välja uue ettepanekuga kompromissi Ott osas. nüüd ma teen ettepaneku sest et tegelikult see, mis teie välja pakkusite, sobib mulle väga hästi. arutame kõiki küsimusi korraga, kui keegi selle vastu ei ole, mulle tundus, et ükshaaval nende läbivõtmine võiks olla kergem, aga me võime kõik need viis ülejäänud koos läbi võtta. ja seega siis annaksin teile sõna ja te saate juhatada sisse teise osa. aga enne seda ütleksin veel paar sõna selle kohta, kuidas äh, sanktsioonidest saadud äh, vahendeid kasutada. härra Kreutzmann rääkis sellest muudatusest. jah, tõepoolest äh, kompromissides me tegime ettepaneku, et sanktsioonidest saadud vahendid tuleks erinevateks eesmärkideks kasutada, finantseerimaks Euroopa projekte ja samuti tuleks seeläbi kaasa aidata liikmesriikide stabiilsusele. härra Kreutzmann aga ütles, et see sõnastus ei sobi talle. mina ja kuna, kuna äh, ta enam kompromissis ei osalenud, siis kompromiss läks lõhki. ja mina aga oleks hea meelega selle kompromissi juurde jäänud. ja ma loodan väga, et härra Kreutzmann saab sellega nõustuda härra Kreutzmann soovib, et sanktsioonidest tulenevad tulud oleksid reserveeritud stabiilsusfondile kompromissis, aga me ütleme, et seda raha tuleks kasutada selleks, et kaasa aidata stabiilsusele ja ka muule. see oleks mõeldud ka muuks, näiteks Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks. nii et selles punktis tuleb meil veel selgu, seisukohti selgitada härra Kaasa, palun, sõna on nüüd teil. aitäh. Eh, seega siis oleme jõudnud kümnenda päevakorrapunktini. viis, kaks, kaks, ülemäärane eelarve puudujääk ja kõige olulisemaks siin oli see milline peaks olema menetlus? ja me vaatasime eelkõige, kuidas tõlgendada seda dokumenti, me jõudsime sellele nii, et tuleks reformida pensione kompromissis on samuti ära toodud see, et pensionid, reform omab äh, pikka kestvat mõju ja viieaastane periood jäeti siit välja. me tegime kõik selleks, et ka muude muudatusettepanekute osas kompromissile jõuda, aga me olime vastu neile muudatustele, kus taheti suuri tekstiosasid välja jätta ja samuti ülejäänud küsimuste osas, mida me hiljem arutame, olid tulemused samad. suur tänu, proua esinaine ei ole ju mõttekas äh, see, kui äh, trahvid äh, on väga madalad, võib-olla väikestest summadest saavad millalgi suuremad summad. põhieesmärgiks on ju see, et trahvidest kogutud raha kasutatud tehakse selleks, et ennetada ja et omada rahalisi vahendeid siis, kui kriisid jällegi puhkevad, et siis oleks võimalik aidata? kas oleks võimalik äh, aknakatted alla lasta? ma saan aru teie murest, aga liikmesriikide finantsstabiilsuse tagamise vahendi puhul ei ole otsustatud, et seda rahastatakse sanktsioonide saadud rahast. kui see nii oleks, Nein, Frau Vorsitzende, sicher nicht, aber Sie tragen doch dazu bei need äh, rahalised trahvid annavad ju siiski olulise panuse selleks, et äh, kasutada neid ära järgmiste kriiside puhul loomulikult äh, ei piisa nendest rahalistest äh, vahenditest, et probleeme lahendada, selles osas ma olen täiesti äh, teiega ühel meelel, aga neid on siiski vaja. no mis puudutab see, see on disku-? ma arvan, et see arutelu on tõesti väga oluline. küsimus seisneb esmalt selles äh,, mida teha sanktsioonidest saadud rahaga ja teiseks, kuidas rahastatakse mehhanismi. praegu on see vahend, aga tulevikus siis mehhanism. ma arvan, et siin ei ole automaatset võrdusmärki pandud äh, selle vahele, et äh, vahendid tuleb sanktsioonide rahaga ilmtingimata rahastada arutelu, mis Euroopa Parlamendis äh, leidis aset kolleegide Brock ja Gualtieri raporti ümber näitas väga selgelt, et on võimalik äh, luua ühenduse kesksem mehhanism ja mitte selline mehhanism, mis põhineks ainult valitsuste äh, vahelisel rahastamisel. Nüüd äh, see mõte, et seda raha tuleks kasutada tulevikus ainult kriisis olevate riikide abistamiseks, äh, võib-olla homme kriisi enam ei olegi, aga võib-olla on siiski riike, kes kalduvad kõrvale, mis me siis rahaga teeme? ma ei tea, milline on härra Kaasa arvamus, aga me võime ju hääletada ka ilma kompromisse esitamata, härra Kaasa, palun. kif tkellimt fil-bidu tal, tal, tal-intervent tijaj, ahna naqblu mal-kompromess. jah, nagu ma sõnavõtu alguses ütlesin, nõustume me kompromissiga, mis on tehtud, seda seetõttu, et äh, siin on väljendatud meie soove, mille kohaselt need vahendid lähevad Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendisse. nii et me saime, arutasime kompromissi äh, mõni päev tagasi ja siis me selgitasime, miks minu fraktsioon sellega nõustub. Thomas Mann. Thomas Mann, palun. Wir hatten ja heute im kleinen Kreis täna väiksemas ringis me kahe-kolme isikuga rääkisime sel teemal, härra Van Rompuy rääkis Econis äh, rakkerühmast ja rääkis, äh, kuivõrd oluline on see majanduspakett. ja siis meil oli Econi avatud äh, koordinaatorite koosolek ja kaks ministrid istusid seal kõrvuti Prantsusmaa ja Saksamaa rahandusministrid. Nad äh, soovivad loomulikult äh, võtta liidri rolli ja samas jällegi äh, soovivad nad vältida seda ettekujutust, et selline topelt äh, vedur sõidab siin läbi liidu ja teised äh, sõidavad ainult kaasa. härra Kreutzmannil on õigus, et äh, alguses on need äh, rahasummad väga väikesed, nad ei päästa seda stabiilsuskultuuri, aga nad on siiski oluliseks äh, alguseks äh, selles osas, et äh, stabiilsuskultuur liikmesriikides juurduks. Prantsusmaa, Saksamaa, toetavad seda ja me ei saa lubada seda, et kõik need riigid, kelle reiting on äh, kolmekordne A, et need siis rahastavad kõike. osad riigid on saanud väga valusad õppetunnid, aga ka iirlased peavad nüüd äh, teatavatest ähm, armastatud ähm, harjumustest loobuma, mingisugust muud võimalust ei ole ja olen arvamusel, et äh, kolleeg Kreutzmanniga võib põhimõtteliselt äh, nõus olla. stabiilsus on meie poliitilise, majandusliku ja finantsmõtlemise aluseks ja ma loodan, et ka härra Kiigold on meiega ühes paadis. Madam Chair, having proua esinaine, ma vaatan praegu seda kompromissi ja kas oleks võimalik teha selline muudatus, et võtame välja sõnad koma äh, including. selleks, et liberaalid ka meid toetaksid.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 aitäh, härra Kaasa, selle väga kasuliku panuse eest. meil on kindlasti veel erinevate raportite osas, härra Kaasa, kas te soovite veel muust, muudes küsimustes sõna võtta? vastasel juhul tahaksin mina nüüd viissada kakskümmend seitse raporti juurde minna, aga võib-olla te soovite ise midagi käsitleda veel enne? jah, kuna me otsustasime raportit ükshaaval läbi vaadata, siis ma kõikidest ei rääkinud, aga nüüd järgmine siis. nüüd raport viis, kaks, neli. siin on sisse viidud äh, sanktsioonide ja stiimulite mõte. ja ma saan enamuse muudatustega nõustuda. suure hulga muudatusi on teinud härra Kreutzmann, mis puudutab äh, ülemäärast defitsiiti ja seda, mida tuleks teha äh, eelarve järelevalve raames. ma olen nõus siin enamusega, aga olen nende muudatuste vastu, kus tahetakse muuta praegust hääletussüsteemi nõukogus ja selle vastu, et siin peaks äh, poolautomaatsus toimima ja selle vastu, et antakse Euroopa Parlamendile neid pädevusi, mida tal ei ole. aga toetan seda, et Euroopa Parlamendi see, äh, rolli äh, otsuste langetamisel suurendataks, kui see on kooskõlas tema ülesannetega Monsieur Kreutzmann, Monsieur euh, Giegold. härra Kreutzmann, härra Giegold. parlamendi rolli kohta, kas te peate silmas siin mingeid konkreetseid muudatusettepanekuid? Monsieur Kaza. härra Kaasa, millised muudatusettepanekud on problemaatilised teie jaoks? five to Well, I don't have big problems about mingeid suuri probleeme ei ole, aga mõned olid sellised, kui ma nad nüüd üles leian. Teie kompromiss, see on seesama asi, mida me enne arutasime. see ei ole mingi konkreetne äh, muudatusettepanek, mille vastu ma olen, et seda küsimust on juba käsitletud kompromissis hästi, nii et mingeid suuri raskusi ei ole. viissada kakskümmend neli nüüd. tegemist on määruse ettepanekuga, mis puudutab äh, finantsjärelevalvet äh, euro liikmesriikides. ja palun härra Kaasa no, no, no, no, no, no, no, no. jah, teil on õigus. nüüd me jõuame eelarveraamistikuni viissada kakskümmend kolm, mille osas on muudatusettepanekuid. tahan nüüd käima äh, raport nii et arutame raportit viissada kakskümmend kolm see on punkt kaksteist meie päevakorras. mulle meeldivad need muudatusettepanekud, mis, mille on esitanud äh, meie esinaine ja on võimalik leida siin tõesti raamistik, mis põhineks liikmesriikide parimatel tavadel, see on tõesti hea mõte, sellega oleme nõus. edasi oleme nõus ka muudatusettepanekuga number kuusteist, selles osas, et viidata konkreetsele eeskujule ja see oleks ka äh, siduvam liikmesriikidele. nii et selles küsimuses mul ei ole siin suuremat lisada, sest et kõik, mis on esitatud, on üldiselt positiivne. kas teised kolleegid soovivad sõna? tundub, et mitte, seega hääletame ka seda raportit homme ja edasi äh, number viissada kakskümmend seitse ehk äh, makromajanduslike tasakaalu vastustamatuste ennetamine ja kõrvaldamine. siin on teatud hulk ähm, kompromissmuudatuse ettepanekuid, mis võtavad suures hulgas arvesse seda, millest me kõige esimeses raportis rääkisime aga siin tuleb tuua välja kaks asja, esiteks äh, makromajanduslik järelevalve, kuidas seda teostatakse, tegemist on metoodika küsimusega. me oleme nõus härra Kiigoldiga, härra Kreutzmanniga ja ka teistega ühesõnaga see tabel, mis peab võimaldama jälgida neid äh, makromajanduslikke tasakaalustamatusi äh, peaks käima delegeeritud õigusaktide alla, ehk siis Euroopa Parlament oleks kaasatud protsessi, kuidas äh, see süsteem luuakse. et see on esimene oluline asi siin raportis ja teiseks milline peaks olema see sisuline külg siin tegin ka muudat-, kompromissmuudatusettepaneku. nimelt peaks olema siin selline nimekiri, mis oleks näitlikustav. nii et need on siis peamised kompromissettepanekud selle teksti kohta. härra Kaasa, palun. Iva, senor president, nahtseb liktar. aitäh proua esinaine, kindlasti kõige olulisem punkt meie jaoks on siin see tabel. see tulemuste tabel, kus siis oleks äh, kõik kirjas, meile meeldib, meeldiks, et see oleks ühtlasi, üht-, üsna piiratud ja selge äh, ma olen nõus kolleegidega, muuhulgas härra Kiigoldiga, et meie Euroopa Parlamendina peaksime kasutama ära seda võimalust ja siis äh, tegelikult ka äh, andma välja soovituse selles osas, mis siin nimekirjas peaks olema, ma arvan, et on liiga vara, et tulla välja lõpliku nimekirjaga, aga siiski on tuldud välja väga heade ettepanekutega, väga heade ettepanekutega ja kindlasti need äh, kujunevad ka osaks sellest ettepanekust nagu siin juba öeldi, siis tegemist ei oleks äh, kohustusliku nimekirjaga, vaid äh, nii-öelda mm, nimekirjaga, millest juhinduda ja detailsemalt võib sellest rääkida juba hiljem. me ei ole nõus sellega, et äh, et neid tasa, et siin mõndasid asju tuleks mitte pidada äh, tasakaalustamatus, tasakaalustamatusteks. nüüd IK ja K ja I, G ja K, need muudatusettepanekud. kuid äh, me võime seda veel arutada ja enamused ka oma seisukohti muuta, aitäh. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? kas on veel sõnasoovijaid? Alors, euh, simplement, monsieur. Euh, euh, Kazar, est-ce que je vous comprends bien härra Kasa, kas ma saan teist äh, õigesti aru, eriti kui siin rääkida muudatusettepanekust? Äh, ühesõnaga, kas teie peamine raskus lasub selles, et, et siin on äh, eraldi hääletus ülejääkide osas jah, me ei ole selle poolt, et siin mainida liigseid ülejääke, meie arvates see ei ole iseenesest tasakaalu puudus. no minu arvates on see nüüd küll tasakaalu puudus, kui vaadata, milline olukord on näiteks Hiinas aga kõigepealt sõna härra Kiigoldile ja siis vaatame, mis me hääletusnimekirjaga homme teeme. palun, härra Kiigold. Uh, say... tahaksin kommenteerida kahte küsimust. esiteks, mind üllatab see olukord nõukogus ja isegi härra äh, Schäuble ja, ja kõik need, kes kaitsevad riiki, kus on kõige suurem äh, jooksev konto ülejääk, räägivad sellest, et ülejäägist, ülejääki ei tohiks siin mainida. aga ei ole ju tabuks rääkida võimalikest ülejääkidest. küsimus seisneb tegelikult sellest, kas korrektuur peaks olema sümmeetriline või asümmeetriline. me rääkisime sellest pikka aega, rääkisime sellest ka esimesel mõttevahetusel ja meie fraktsiooni lähenemine on selline, et selleks, et tasakaalustamatust äh, likvideerida, peaks lähemine olema asümmeetriline. võib-olla ei peaks seda üldse isegi mainima ja seepärast palun, et te kaaluksite, et kui teil on nüüd defitsiit, siis nii ehk naa on teil ju ka kohe ülejääk nii et ülejääkide mitte mingisugune mainimine on mõistetamatu majanduslikust vaatenurgast. teine märkus puudutab muudatusettepanekut A, see on siis kompromiss, et ükskõik, kui väga kõvasti me ei võitleks ka sotsiaalsete eesmärkide eest, siis minu arvates on veidi veider öelda, et me räägime siin sotsiaalse tasakaalustamatuse identifitseerimisest. me räägime tegelikult makromajanduslikest tasakaalustamatusest, millel võivad olla ka sotsiaalsed öö, äh, tagajärjed, nii et selles osas ma olen täiesti nõus teiega, proua raportöör ja meie esinaine äh,, et jah, sotsiaalsed tagajärjed võivad olla väga keerulised, sest et makromajanduslik tasakaalu puudus toob sellised tagajärjed endaga kaasa. aga selle määruse eesmärk on ju tegeleda makroma-, makromajanduse tasakaalu probleemidega. nii et siia saab võtta sisse see sõna sotsiaalne, ma ei tea, võib-olla ma suhtun kõigesse liiga loogiliselt ja mitte piisavalt poliitiliselt ja sellepärast mulle tundub, et see sõna ei ole loogiline, sest ma ei mõista seda. kindlasti see tekitab siin äh, hämmingut kolleegides minu selja taga. enne kui annan sõna härra Kaasale, et vaadata, kas tema tahab härra Kiigoldile vastata ülejääkide teema osas, siis mina olen põhimõtteliselt härra Kiigoldiga selles osas nõus, see, et on meil ülejääke ja puudujääke, see on ju lihtsalt äh, fakt, aga äh, küsimus seisneb selles, et kes mida pärast peab tegema. sotsiaalne tasakaal ja selle häiritus, ma ei tea, kas, äh, mis lähenemine see nüüd on, aga kui me vaatame kriisi põhjusi, siis me näeme, et sotsiaalvaldkonna erinevused ja lõhed äh, on ka kriisi aluseks. me rääkisime siin nimekirjast, et lähedal sellele peaks olema võimalik, et identifitseerida seda, millised äh, sotsiaalsed mõjud on olnud kriisil, aga ühtlasi peab äh, identifitseerima ka neid mõju, ka neid sotsiaalseid lõhesid. nii et ma ei näe siin mingisugust vastuolu. aga no jällegi, kui see tähendab, et kompromiss äh, läbi ei lähe, siis äh, hääletame osade kaupa. nii ehk naa, nagu kui me selle nimekirja või selle tabeli loome, siis me niikuinii ju juba tun-, tunnistame seda, et siin mingisugused sotsiaalsed mõjud on. proua esinaine, härra Kiigoldil on õigus. kui võtta Saksamaa näide, siis võib kindlalt öelda, et Saksamaal on madal sotsiaalne tase, kuigi me eeldame, et meil on üks kõrgemaid. me võime siin selle üle vaielda ja, ja härra Kiigold, meil on makromajanduslik ülejääk sellepärast, et äh, eelmistel aastatel oleme me konkurentsivõimelisemad kui teised riigid näiteks äh, tariifilepingud ehk siis äh, palgaläbirääkimise lepingutega on saavutatud vastavad tingimused, mis võimaldavad Saksamaal saavutada väga head positsiooni eksportimaks kaupu. ja härra Kiigold, äh, loomulikult ju kõik soovivad mitte puudujääki, vaid ülejääki. enamikes riikides on aga defitsiit, sellepärast et paljude liikmesriikide konkurentsivõime ei ole selline, nagu ta võiks olla ja see ongi põhiprobleem. ja te ütlesite, et me peame koostama siin nimekirja põhjustest, sellega on teil äh, täiesti õigus, aga me räägime siin makromajanduslikest puudujääkidest, mitte sotsiaalpuudujääkidest härra Kiigol, tahaksin omalt poolt öelda veel ka seda, et kui äh, võtta näiteks äh, Saksamaa mitbestimmung ehk kaasotsustamine, siis paljud riigid sooviksid seda ka endale. ehk siis, äh, kui toimuvad kollektiivläbirääkimised, siis kaasotsustamine toimib suurepäraselt, keskeldutakse ettevõtte ka seotud aspektidele, mitte teatavatele riigiga seotud aspektidele ja me ei tohiks neid kahte asja omavahel kokku segada. suur tänu, härra Kreutzmann. ma ei tea, kas siin äkki oli tõlkeprobleem? aga me ei räägi siin mitte sotsiaalsetest defitsiitest, defitsiitidest, vaid tasakaalu puudumisest, mida võib-olla siin võib täheldada ja kompromissettepanekus A praegusel kujul on ikkagi teatud äh, tasakaal, teatud sidusus, mida tuleks säilitada. härra Kiigold, palun. ma ei teagi, kellega ma kõigepealt peaksin rääkima ja härra Kreutzmann, sel, teiega me räägime saksa keeles. kui me räägime Saksamaast, siis võiks ka avalduseks saksa keeles tõesti rääkida. mind rõõmustab see, et kui me räägime analüüsist, siis te toetate meie muudatusettepanekuid. see on väga hea, osad ju ütlevad, et äh, see nimekiri peaks olema niivõrd äh, kitsas, et ei ole üldsegi võimalik kriisi põhjuseid uurida. nii et mul on hea meel, kui te hääletate selles osas kompromissi poolt. ma ei tahtnud äh, argumenteerides härra Gazaga üldsegi hakata siin rääkima ülejääkidest ja puudujääkidest, me ei jõuaks siin omavahel kokkuleppele, aga võib-olla Rahvapartei saaks tulla kaasa sellega, kui me ülejääke mainime niimoodi, et nad võivad olla üleliigsed mitte tingimata, aga me peaksime asja analüüsima. mis puudutab neid äh, ülejääke, siis äh, ma ei tea, kas need tulevad sellest, et me eksportivas tööstuses äh, külmutasime palgad pigem on olukord selline, et mitte ekspordivates valdkondades on palgad väga madalad ja meil on tekkinud siis nüüd siin teatav äh, mittestruktuurne ülejääk, aga see on pikk arutelu, me võime seda teinekord jätkata. igal juhul mina väliskaubanduse statistikat loen hoopis teisiti kui teie, aga me ei pea, pea seda praegu siin lahendama. härra Kasa, kas lubate, et palun, annan kõigepealt sõna härra Toomas Mannile. tundub, et siin on nagu Bundestagi kogunemine. meil olid ka täna kaks ministrit ju külas. kui me oleksime nüüd siin äh, omavahel ja seda netti üle ei äh, kantaks, äh, siis ma üldsegi sõna ei võtaks, aga kui siin härra Kiigold äh, süüdistab ja talle keegi ei vasta, siis äh, ma pean üht-teist ütlema. konkurentsivõime valdkonnas oleme me palju juurde õppinud. kui rääkida palkadest, siis osad soovivad miinimumpalka, teised soovivad äh, miinimumsissetulekut, aga meie konkurentsivõime edenemine on seotud ka töövõtjate mõistlikkuse ja tarkusega me kõik teame, mis on mitbestimmung ehk kaasotsustamine. me teame, et meil on palga läbirääkimiste osas autonoomia. teataval ajahetkel on loomulikult vaja teatavaid sissetulekuid ja kui ajad muutuvad paremaks, siis tuleb ka palga osas uuesti läbi rääkida proua Lagarde üritas ju meile öelda, et sakslased, piirake oma eksporti, hoidke ennast tagasi. ja mis meie siis tegime? me kutsusime ta külla esimest korda Prantsusmaa ministrina Saksamaa valitsuse koosolekule. meil on äh, eriarvamused ja et nendest üle saada, tuleb omavahel läbi rääkida, tuleb eelarvamused ületada ja näidata üles kompromissvalmidust. ma olen härra Kiigoldiga nõus ka selles osas, et me peame analüüsis lähtuma erinevatest aspektidest ja me ei tohi siin ühtegi teemat kõrvale lükata ja seda ma ütlen kõike sellepärast, et sajad tuhanded kuulavad praegu ülekannet veebis. härra Kaasa, palun. ma ei tahaks väga pikalt sellest teemast rääkida aga tahaksin siiski lisada midagi sellele, mida ütles härra Kreutzmann ja härra Toomas Mann. rahandus- ja majanduskomisjonis arutasime seda ka ja ka nende variraportööridega ja ka seal oldi väga teravalt härra Kiigoldi soovile vastu, nii et me tahaksime sellega nõustuda, aga me lihtsalt sellega ei nõustu. sest et isegi kui meie sellega nõustuksime, siis Econis oleks ikkagi sellele väga tugev vastasseis. sest et kui me sellega nõustuksime, siis peaksime, peaksime ka kokku kokku leppima selles osas, et seda küsimust tuleb arutada üldse EKONis, eh, mitte siin. ja see ei ole meie pädevusalas. härra Ludvigson. ja siis on arutelu sellega lõppenud. <clears throat> suur aitäh tahaksin öelda seda, kui oluline on sotsiaalpartneritele äh, tööturul, eriti neile, kes tegelevad kollektiivlepingutega ja läbirääkimistega, saavutada ka täiesti mõistlikud töötingimused. nüüd, kui me äh, Euroopa Liidus siin Brüsselis otsustame, et me tahame sekkuda kollektiivläbirääkimiste protsessi, siis äh, kui see tagab selle, et palgad on korralikud ja säilitab ka konkurentsivõime, sest teame ju isegi, et teinekord peavad palgad makromajanduslikul põhjustel kas äh, suurenema või vähenema. mind paneb muretsema see, et et tahetakse siin ära võtta pädevus sotsiaalpartneritelt, kes tegutsevad siseriiklikult ja viia kollektiivläbirääkimiste õigus kuskile mujale ja mitte anda seda sotsiaalpartneritele, see on väga ohtlik tendents sotsiaalpartneritel peab olema õigus läbirääkimisi pidada, see on abiks Euroopale oma konkurentsivõime suurendamises. ma olen lisa, eda- ed,, edastanud ka oma muudatusettepanekud selles osas. suur aitäh, härra Ludvigson, aga mulle tundub, et et selleteemaliste muudatusettepanekute toetuse osas mingeid probleeme ei ole. enne kui me arutelu lõpetame, sest et peab ikkagi oskama ka lõpetada. tahaksin härra Kaasa tähelepanu ja võib-olla ka härra Toomas Manni tähelepanu juhtida muudatusettepanekule Jott. selles muudatusettepanekus tegelikult määratakse ära äh, terve see mm, vaimsus, millele vastavalt tuleb töötada välja see nimekiri. ja siin ei ole kirjas niimoodi, et riigid, kellel on ülejääk, peavad oma eelarvepositsiooni muutma ja keelduma või loobuma oma ekspordist. Sii-, nii see siin kirjas ei ole, siin on kirjas, et kui me räägime välisest tasakaalu puudumisest, siis peab pöörama tähelepanu äh, võrdselt nii liigsele ülejäägile kui ka liigsele puudujäägile. nii et üldiselt, kui me vaatame Euroopa Liidu olukorda, siis on meie endi huvides ju see, et pööraksime tähelepanu sellele, mis mõningates Euroopa Liidu otsestes konkurentsriikides toimub ülejääkide osas, nii et see on lihtsalt siin terve mõistuse küsimus. ja ma loodan, et me nüüd äh, suudame siin selles ikkagi kokku leppida või siis öelge mulle nüüd selgelt välja, mis probleem teil selle kompromissi Otiga on? Donc, härra Ka-, minul ei ole kompromiss Jotiga mingisuguseid probleeme, kui sõna shall on vahendatud, on vahetatud välja sõnaga may ja tundub, et seda on juba tehtud, nii et siis ei olegi seal mingisuguseid probleeme. nüüd, kui on veel mingisuguseid probleeme, mis siin veel äh, alles on, siis võib-olla härra Kroismann ja Kigoldiga jõuame enne homset kokkuleppele. Leppele aga lõpetaksin arutelu praegu, sest et kuna tegemist on siin selle viimase raportiga, siis me tegelikult põhipunktidest rääkisime juba siis, kui leppisime kokku selles osas, et võtame siit välja sõna including ja härra Kreutzmann oli sellega nõus. nii et siin teeme täpselt sama vabandan äh, selle nii-öelda otse-eetris toimunud äh, arutelu pärast, äh, harilikult me nii ei toimi, aga nagu näete, siis on meil ka komisjoni üldkoosolekut vaja selleks, et muudatusettepanekute ning kompromissmuudatusettepanekute osas kokkuleppele jõuda. nii et selle suure paketi oleme nüüd lõpetanud, selle üle hääletame homme ja viimane päevakorrapunkt ja selle jaoks annaksin sõna äh, meie kolleegile härra Alejandro Sergale, selle ei siiski enne härra Kaasa. analüüsisime siin prantslaste probleeme ja ka Prantsuse muudatusettepanekuid ja tahaksin tänada teid, proua esineja, härra Kiigoldit ja härra Kreutzmanni äh, ja aitäh ka selle aja eest, mis te mulle pühendasite, ma arvan, et ilma selle koostööta ei oleks me jõudnud selliste tulemusteni. olen kõikide teie sõnadega nõus, kallis kaasraportöör, nüüd edasi härra Sergas, palun ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord. tegemist on teemaga, millest räägime edasi, sellepärast et täiskogu hääletas selle esialgse raporti maha. härra Sergas, palun. suur tänu. kuigi aega on aruteluks vähe, siis ikkagi seda arutelu on meil tarvis, sest et siin on teatud poleemilised küsimused ja tundub, et ka lingvistilistel põhjustel teinekord ei saada kõigest päris hästi aru aga kuna nii on tavaks kujunenud, siis tahaksin tänada härra Leia Rikki, eh, Niels Lambertit, samuti Riiat ja teisi, samuti proua Meissnerit ja Essayat, kes kirjalikke märkusi ei ole teinud ja hindan seda väga. siin on kolm selget kriteeriumi esiteks, tegemist on nii ehk naa kompromissiga. kunagi ei ole me jõudnud kuhugi siin kojas ilma kompromissideta ja see on ka hea Euroopa Liidu filosoofia. tekkis konflikt libe komisjoniga tõlgendamise osas aga meie ikkagi oleme väga äh, ühtsed selles osas, et meie pädevus on ju rääkida tööhõive küsimustest. nii et kui me tahame milleski kokku leppida, siis peame seda tegema siin komisjoni raames ja mitte teiste komisjonide liikmetega, kes meie teemat hästi ei tunne. ja hoolimata AFCO raportist ei ole küsimus lahendatud, meil on vaja nendes konfliktsetes teemades meie komisjoni sees täiesti ühtset seisukohta, sest et siis ma küll ei kujuta ette, mis argumente saab libe kasutada täiskogul sellises teemas, mis ei ole isegi nende pädevusalas. nii et meil on tõesti vajalik kompromiss ja loomulikult, kui on tegemist kompromissiga, siis mina ei saa siin nõuda sajaprotsendiliselt seda, mida ma tahan ja ka teised äh, kolleegid peavad sellest aru saama. analüüsisin need viiskümmend kaks muudatusettepanekut läbi, tegin tohutuid pingutusi ja kuusteist Rahvapartei muudatusettepanekut on juba kompromiss äh, sees, kuue, kuuest kolm on seal sees ja roheliste viiest kaks on juba kompromissides sees ja üks kahest ALDE muudatusettepanekust, nii et tõesti, toodud jõupingutused oleme siin teinud. vaatame siis äh, seda kuut äh, muudatusettepanekut. esimene muudatusettepanek äh, A räägib lähetatud töötajatest. siin olid kaks väga vastuolulist lähenemist selles osas, kuidas tõlgendada direktiivi üheksakümmend kuus. sotsiaaldemokraadid tahavad seda tõlgendada ühtemoodi, seda rohkem piirata, teised tahtsid seda jälle laiendada. nii et kokkulepe on nüüd see, et teeme asja nii, nagu ta praegu on, jätame täiesti välja omaenda seisukohad ja äh, küsimuse lahendame siis, kui hakkame arutama juba direktiivi ennast. ma ise samuti ei ole sellega nõus. aga me peame lahendama kas hooajatöötajate või lähetatud töötajate direktiivis selle võrdsuse probleemi. mul oleks meeldinud, et ka siin ühtse loa osas oleks selline raamdirektiiv, aga nii ei ole, siis mis siis ikka nii et räägime lähetatud töötajatest siis, kui on aeg sellest rääkida. nii et äh, siin ei ole ei kaotajaid ega võitjaid. esimene kompromiss räägib teisest teemast, mis äh, ei ole siin jällegi eriti konfliktne, nimelt meie sotsiaaldemokraatidena soovime äh, et need töötajad, kes jõuavad Euroopa Liitu, et neil oleks äh, ligipääs ka äh, tööhõiveteenustele. aga Rahvapartei ütleb, et teatud riikides on ju selline lepinguline vabadus ja et selliseid teenuseid ja hüvesid ei pea ilmtingimata pakkuma. nimelt, me anname siiski loa hooajatöötajatel minna tööhõive või tööturuasutuste poole, aga siis milliseid teenuseid neile pakutakse või mitte, see sõltub juba nende konkreetsetest lepingutest. tegemist on põhimõtteliselt lihtsa teemaga, aga tundub, et siin on igasugust vääritimõistmist. siin me räägime artiklist kaks kaksteist A, kus me räägime äh, võrdõiguslikkusest haridussüsteemis. see artikkel võimaldab äh, luua piirangud liikmesriikides, mis puudutab ligipääsu haridusele. meie tahame täielikult kaotada ära igasuguse sellise võrdsuse puudumise, aga Rahvapartei tahtis olukorda veelgi teravamaks muuta tegemist ei ole direktiiviga, mis annaks õigusi, välja arvatud õigus võrdsele kohtlemisele. ja me ei räägi siin sellest, et võõrtöötajale antakse õigus äh, ligipääsule meie haridussüsteemile ja kõikidele teenustele, sellepärast et ta on ühe päeva töötanud Euroopa Liidus nii et me ei anna mingeid muid õigusi neile, kui et kohtleme neid samamoodi. põhimõtteliselt olen nõus Rahvapartei muudatusettepanekuga vähemasti kolme neljandiku ulatuses. Nemad tahavad, et antaks need õigused vaid nendele töötajatele, kes tõesti on töötanud või kes äh, on jäänud oma tööst ilma, sellepärast et äh, nad on näiteks vallandatud nii ehk naa kehtib see direktiiv ju ainult nendel töötajate puhul, kes tulevad Euroopa Liitu äh, ja neil on juba ühtne luba. nii et põhimõtteliselt neil on juba inimesed, kellel on õigus. see on kirjas ka direktiivis kahekümne neljandast aastast kui Rahvapartei tahab, et me seda kordame, siis väga tore, eks siis kordame, aga nagu öeldud, siis see ei puuduta ei üliõpilasi ega lähedatud töötajaid, me räägime ainult nendest töötajatest, kes tulevad oma lepinguga, oma ühtse loaga. nii et ei räägi me üliõpilastest ega kellegi pereliikmetest. ükskõik, mida Rahvapartei siin ka äh, ei räägi, kui töötajad kaotavad oma töö, siis äh, neid koheldakse samamoodi siseriiklike töötajatega. minu arvates inimesed, kes tulevad Euroopa Liitu äh, ühtse loaga, siis võiks nad saada ka stipendiume, aga Rahvapartei seda ei soovi, no me siis ikka jätame selle välja aga Rahvapartei peab siiski mingis osas järele andma nii kuuele kui ka sotsiaaldemokraatidele. kuue tahab ja ka meie tahame seda, et kutseharidus, mis on seotud selle tööga, mida sisserändaja juba niikuinii teeb ühtse loa raames, siis peab tal sellele ligipääs olema. et kui äh, see võimaldab näiteks parandada tema kvalifikatsiooni mis äh, võimaldab tal paremini teha oma tööd, mis on otseselt seotud tehtava tööga, siis tuleb teda kohalda samamoodi kui äh, Euroopa Liidu kodanikke. mis integratsioonist me siin siis muidu räägime, ütle, et inimene töötab tehases Prantsusmaal, Saksamaal või Hispaanias, kui on võimalik parandada tema väljaõpet, siis äh, kuidas me tahaksime neid sellest takistada? nii et vabandust, et ma siin pikalt räägin, aga me ei taha neile midagi siin taldrikul kohe esimesel päeval kätte tuua tahame lihtsalt äh, nende äh, võimeid suurendada, kvalifikatsiooni parandada. kompromiss D, see on jagatud kaheks osaks ja see on kõige problemaatilisem. mul läheb veel äh, kaks minutit, proua esinaine, meil oleks pidanud olema siin üks tund, mitte kakskümmend minutit see on väga konfliktne teema, nimelt millised õigused neil on. nii et nagu on öeldud, siis nad ei tule siia mitte üheks päevaks ega lihtsalt äh, niimoodi äh, korraks, vaid nad tulevad näiteks kolmeks, neljaks, viieks aastaks, neil on juba ühtne luba olemas. ja millised on nende sotsiaalhüvitise õigused? Neil peab olema teatud sotsiaalkaitse, mis on seotud äh, residentsusega äh, jõudsime proua Riia Omen-Reuteniga ka kompromissini, jätame välja, ehk siis liikmesriikide pädevusse selle, et nad võivad määrata siin eritingimused ja äh, kaotada ära siit need automaatsed äh, sotsiaalkindlustusõigused. nii, äh, mis me räägime siin pereliikmete kaitsest või töötu, töötuskindlustusest selles osas peab neid kohtlema võrdselt kodakondsus, kodakondsusega inimestega. ja kui nad tulevad riiki vähemaks perioodiks kui kuus kuud, siis on liikmesriikidel õigus neid õigusi piirata. siit jäävad välja üliõpilased. seda ei ole vaja teha, sest nagu ma ütlesin, üliõpilastest me siin ei räägi, aga kui Rahvapartei seda tahab, ehk siis jätame nad välja. aga kui nad tulevad siia viisaga, siis eh, miks me hakkame neid teistmoodi kohtlema, see ei ole ju loogiline, see ei ole ka loogiline sel puhul, kui inimestel on pikaajalised töölepingud rohkem kui kuus kuud. ja viimane kompromiss, kompromiss E räägib eh, pensioni eksportimisest, selles osas oleme Rahvaparteiga nõus vastavalt määrusele kaheksa kaheksa kolm. minu fraktsioon on teinud äh, siin väga suuri järeleandmisi Äh, direktiivi kohaldamisala osas, ka sektoripõhiste direktiivide osas, oleme võtnud üle suure osa Rahvapartei muudatusettepanekutest, et neid siin rahustada, et öelda, et me ei kavatse siin anda õigusi kellelegi sellisele, kes tuleb Euroopa Liitu üheks päevaks, vaid ikkagi neile, kes tulevad siia aastateks, selleks et vältida äh, rassismi ja ksenofoobiat, ehk et aidata kaasa integratsioonile et neil oleks õigus samasugustele töötingimustele. tegemist on seaduslike töötajatega, nad töötavad meie kõrval. läbirääkimised on võimaldanud meil jõuda äh, siin kokkuleppele ja järgmisel nädalal täiskogul peame ikkagi kaitsma inimväärikust ja seda, milliseid põhimõtteid me tahame, et meie ühiskonnas järgitaks. suur aitäh tähelepanu eest ähm,! Mis... proua Oomen Ruiten, härra Ööri palus enne teid sõna, kas teid äh, segab, kui tahad, kui annan talle kõigepealt sõna? ei, soovisid hoopis pärast sõna? Zeer. Ik realiseer me dat, het, eh, dat de punten die hier... Tänan. Esinaine. Ma arvan, et eh, need eh, päevakorrapunktid on suhteliselt keerulised ja on kahetsusväärne, et meil ei ole piisavalt aega nende käsitlemiseks. ma tänan härra Serkast nende kommentaaride eest, tegemist on tõesti väga keerulise teemaga ja me peaksime saama parlamendis võimalikult laialdase toetuse. me oleme tõlgendamises järjest kitsamad. parempoolsed äh, parteid näiteks Soomes ja ka Hollandis ütlevad, et need süsteemid äh, põhinevad äh, elamisloal ning et ei äh, soovita, et välismaalased sisenevad riiki, kuna need äh, õõnestavad sotsiaalsüsteeme, sotsiaalsüsteemid siis ei toimi enam. aga teisalt, proua esinaine, on meil selline olukord, et äh, pärismaalased, kes riigis äh, töötavad, saavad äh, madalamad sotsiaalgarantiid. meil tuleb leida siin mingi tasakaal ja tuleb äh, muuta see raport sidusaks. Need muudatusettepanekud äh, millele ma allkirja andsin alguses, on osutunud teatavalt äh, problemaatiliseks äh, hiljem, kui nüüd rääkida kompromissides äh, A ja D, siis arvetades nende teemade tundlikkust, võib tekkida selline olukord, et tööluba omav isik, olles elanud riigis vähem kui kuus kuud, ei saa mingisuguseid äh, pere või töötu toetuseid. ma olen nõukogu selles osas eriarvamusel. kui see isik äh, kukub näiteks äh, mõne hoone tellingutelt alla, siis temal ja ta perekonnal peab olema juurdepääs invaliidsustoetusele, lastetoetusele, me räägime siin äh, sotsiaalpoliitikast ja kristlikust demokraatiast ja peame meeles pidama, mis on õige ja mis on õiglane. mul on olnud sel teemal arutelud ka oma fraktsioonis. me üritame tagada võrdset kohtlemist äh, nagu määruses äh, kaheksasada kolm. aga samas me ütleme, et äh, võrdne kohtlemine puudutab ainult seda isikut, kes saab tööloa. kui isik töötab ja jääb töötuks, siis ta peab saama töötutoetust. ja see kõik on seotud määrusega kaheksa 8 kolmkümmend kaheksa null kolm. näiteks äh, kui isik äh, siseneb Soome, Hollandisse või Prantsusmaale tööloaga ja kui ta siis otsustab näiteks minna hoopiski õppima ülikooli, siis äh, ta võib sõltuda mitmetest kriteeriumitest, ka keelelistest ja tal peaks äh, olema näiteks äh, juurdepääs äh, haridusele, näiteks kui me räägime siin ütleme, India arvutispetsialistist, tal peaksid olema samad juurdepääsuvõimalused haridusele kui näiteks sarnasel isikul Prantsusmaalt. isik peab ju oma oskusi kaasajastama meil peaks olema kindlasti võrdne kohtlemine ja teisalt on teatavad piirangud, mis minu arvates on õiglased. ja siin ma räägin äh, lapsetoetustest ja töötutoetustest. aga mitmed teised toetused on äh, siin sisse jäänud ja viimane kommentaar mida on äh, teinud nõukogu, mida on teinud komisjon? nõukogu on öelnud, et äh, kui inimesel on viisa, siis tal on vähem õigusi, neil ei ole õigust võrdsele kohtlemisele ja sotsiaaltoetustele võrreldes inimesega, kellel on äh, ühtne luba. milleni see siis viib? ühesõnaga, kui rääkida nüüd töötajast, siis äh, tekib äh, kaks ähm, erinevat kategooriat ja alati valitakse odavam töötaja. ja odavam on see, kellega ei ole seotud mingeid piiranguid ja tingimusi. ühtne luba on loodud äh, selleks, et elamis- ja tööluba oleksid kombineeritud idee seisneb selles, et äh, on elamisluba, mis lubab äh, töötada. meil oli eesmärgiks lihtne elamise töölaosüsteem, aga nüüd äh, tundub, et me läheneme asjale valest otsast ja kutsun üles ettevaatlikkusele oh,. Euh, euh suur aitäh, siin on veel kolm sõnasoovijat et nii et äh, kui tõlgid saaksid siin veel viis minutit olla, siis äh, tänan teid ja edasi jätkame siis äh, segakeeles. tänan, ma tahaksin öelda midagi ka formaalsuste kohta. kui nüüd rääkida menetlusest, siis libekomisjonis lükati see enamusega tagasi. ja see, kuidas see kõik tundus, kuidas see kõik toimus, see mulle ei meeldinud. Te rääkisite seal meie komisjoni nimel, aga meie variraportööridena ei teadnud seda. me peaksime tõesti tagama selle, et meil oleks äh, igas astmes äh, töö demokraatlik mul oli täna väga keeruline tööd äh, teha, sellepärast et ma sain viimased kompromissid äh, alles siis kätte, kui ma siia saali tulin ja nii see ei lähe. kõige viimane versioon, mis töötati välja täna pärastlõunal, selle ma sain alles äh, siin kätte ja tõesti väga keeruline oli kaasa töötada. tegemist on äh, keerulise valdkonnaga. ma ei, ei taha öelda, et ma soovin keerulisi teemasid vältida, aga me peame tõesti olema täpselt teadlikud sõnastusest ja kompromissist ja nüüd on siin üht-teist välja jäetud, siin on äh, sõnu äh, muudetud ja et kõike seda jälgida, selleks on vaja aega enne täiskogu hääletust äh, toimis kõik väga hästi. ma kiidan siinkohal kolleeg Serkast. aga kuna ma esitasin kaks muudatusettepanekut, härra Serkas mitte ühe, mis olid äh, tema arvamuse vastu, siis äh, ma tahtsin eraldi olla ka koosolekutel, kuna variraportöörina ma leian, et see teema on oluline nii palju siis äh, töömeetoditest ja mis puudutab sisu, siis äh, ma tegin kaks äh, muudatusettepanekut, need puudutavad artikkel kolm kaks B-d, seal me räägime lähetamisdirektiivist ja ma esitasin muudatusettepanekuna selle, mis äh, meil oli enne täiskogu lõpphääletust ehk täpsemalt. lähetatud töötajad on lähetatud nii kaua, kui nad on lähetatud ja ma ei maininud siin direktiivi ja rääkisin ka komisjoniga läbi, et kui me võtame selle direktiivi uuesti sisse üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks, siis võib tekkida olukord, et äh, kolmandate riikide kodanikud, kes on lähetatud, on paremas olukorras kui Euroopa Liidu lähetatud töötajad ja see on ka ju ebavõrdne kohtlemine, mida me ei soovi. mina olin üks nendest, kes selle muudatusettepaneku uuesti esitas, sellepärast et see on minu arvates väga oluline me juba kaksteist aastat äh, töötame selle kompromissi kallal ja nagu härra Serkas ka ütles, siis kompromiss on alati kompromiss ja kellegi jaoks ei ole optimaalne või ideaalne, aga me peaksime selle teema tõesti niimoodi lõpule viima, et äh, see ka midagi konstruktiivset on. ja kui see nüüd kompromissi A sisse ei lähe, siis meil esimest äh, lugemist ka ei saa olema ja meil ei ole siis põhimõtteliselt mitte midagi teiseks äh, esitasin muudatusettepaneku üheksa, nelikümmend seitse, mis on identne neljakümne kuuega, see puudutab lõiget äh, kaksteist, äh, kaks E. seal räägitakse sellest, et kas mittetöötanud kolmanda riigi kodanikul on samad õigused kui töökogemusega Euroopa Liidu kodanikul härra Sekas, mina loomulikult äh, sooviksin anda kõikidele inimestele, kes tulevad Euroopasse, meie sotsiaalkindlustuse, aga see ei toimi, me ei ole mingi äh, pudrumägede maa. me peame vaatama, mida me saame läbi suruda esimese sammuna ja mis meil siin direktiivis peaks sees olema kui nüüd vaadata D1 ja D2, siis seal on minu sõnad osaliselt sees, aga sealt on midagi puudu, eh, see on teisiti kokku pandud ja siis sealt tuleb mingi hoopis teine mõte välja ja mina kahjuks seda ei saa aktsepteerida. ma sooviksin ühist hääletust, aga antud juhul ma ei näe, et see oleks võimalik. härra Jüri, palun siis eh, proua Essaia <coughs> Elnök asszony, nem akarom húzni a szót, részben örülök annak, hogy a... Tänan, esinaine. Ma ei soovi siin äh, teie aega raisata. mul on hea meel selle üle, et kui me räägime lähetamisdirektiivist, äh, siis on äh, võimalik selle juurde tagasi tulla ka teisel poolaastal, me ei pea sellest praegu rääkima. aga mul on siin üks probleem, mis on kas keeleline või sisuline, räägin kompromissist äh, C. siin mainitakse juurdepääsu haridusele ja vastavaid äh, sätteid võrdne kohtlemine on sõnastus, mis on äh, originaaltekstis. kui kellelgi on ühtne luba, siis tal on juurdepääs haridusele ja siis me toome sisse mitmesuguseid piiranguid. mitmed äh, riigid ja organisatsioonid, kellega me oleme konsulteerinud, on arvamusel, et me ei peaks äh, piirama juurdepääsu äh, nendega, kes on töötanud või töötavad praegu, sellepärast et nende arvates on siis tegemist äh, tingimusega, näiteks kui ettevõte kutsub äh, inimesed äh, tööle ja ettevõte läheb äh, pankrotti, siis töötajatel on samad õigused kui ettevõtte asukohariigi kodanikel ja see ei ole õiglane. kui asi jääb niimoodi, siis äh, esimese lugemise kokkulepet ei tule ja me peaksime siin lähenema asjale terve mõistusega. proua Essaia. veel kaks minutit saame. tänan, proua esinaine, räägin emakeeles, soome keeles, siis läheb kiiremini. minu arvates on äh, kahetsusväärne, et me muudame seda esimese lugemise teksti, sellepärast et äh, see muudab keerulisemaks selle teema edasise käsitlemise. meil oli äh, esimeses lugemises hea tekst ja kui me oleksime jäänud äh, selle juurde, siis me ei oleks selles keerulises olukorras, kus me praegu oleme. mis puudutab seda võrdse kohtlemise nõudmist, äh, siis see on vastuolus põhimõttega, et äh, kõikidel liikmesriikidel on võimalik korraldada oma sotsiaalkaitset enda vajadustest lähtuvalt meil Põhjamaades on väga lai sotsiaalkaitsesüsteem, mis põhineb äh, elamise ja Põhjamaade kaitse on vast äh, selles osas kõige kõrgem kogu Euroopas, ma saan aru, mis äh, raskused äh, on teistel riikidel, teiste riikide esindajatel mõistmaks probleeme Põhjamaades toetused ei ole seotud mitte ainult peretoetustega, vaid äh, töötutoetustega, vaid äh, kaasatud on ka tervishoid, äh, haiguskindlustus, ematoetus, isadustoetus, puuetega inimeste toetused, nii et siis B1 ja B2 kompromissid on sellised, et kui teksti ei muudeta, siis mina pean oma nime küll kompromissettepanekute tagant äh, maha kriipsutama. ja kui äh, kujutatakse ette, et äh, kui Põhjamaal keegi kukub teisel tööpäeval tellingutelt alla, et siis temal mingit sotsiaalkaitset ei ole, siis see on täiesti vale. inimene ei saa töötada üldse, kui tal ei ole töökindlustust ja elukindlustust ja muid kindlustusi ja tööõnnetuskindlustust esimesest äh, tööpäeva sekundist saadik täna ähm,? Alors, nous en avons terminé. sellega oleme lõpetanud, suur aitäh tõlkidele, et nad siiamaani meiega siin äh, koos olid, kui te tahate veel siin edasi olla, siis olete muidugi, teil on see võimalus olemas. raportöör, noh